Monsieur le candidat commissaire, monsieur le président de Magis-. lugupeetud äh, volinikukandidaat, daamid ja härrad. ma paluksin meedia esindajatel saalist nüüd äh, lahkuda. ma meenutan, et äh, volinikukandidaat on pressi kasutuses pärast, käsutuses pärast kuulamist. ja nüüd saame tööga alustada püüame edasi minna nii kiiresti kui võimalik, kuna meie ajakava on väga rangelt paika pandud. kandidaat äh, Levandovskil on kolm tundi meie ees aega, ei minutitki vähem või enam, sest äh, pärast seda peame me saali vabastama järgmise kuulamise jaoks. see kuulamine edastatakse ka internetis. tegemist on avaliku eelarvekomisjoni kuulamisega. seda saavad siis jälgida pressiesindajad, meedia esindajad, avalikkus teiste institutsioonide esindajad. see koosolek siis toimub äh, eelarvekomisjoni äh, egiidi all ja liikmetel on äh, kolmkümmend viis minutit aega selleks, et mõtteid vahendada volinikukandidaadiga. põllumajanduse ning regionaalkomisjoni liikmetele samuti edastati kutse ning äh, nende puhul on siis vastava komisjoni esimehel võimalus küsimus esitada enda komisjoni nimel. sooviksin tervitada härra Janusz Lewandowskit, kes on volinikukandidaat finantsplaneerimise ning eelarve alal volinik äh, Levandovski äh, on, äh, või volinikukandidaat on meile tuntud vastavalt nendele juhtnööridele, mis on komisjoni liikmete määramiseks välja toodud, vastavalt lisale seitseteist hinnatakse kandidaate vastavalt nende pädevusele, nende pühendumusele Euroopa Liidu asjade edasiviimisele ning nende äh, isiklikule kompetentsile. Nad peavad välja tooma enda, samuti peavad nad näitama enda kommunikatsioonialaseid võimeid. enne selle kuulamise toimumist, vastas äh, volinikukandidaat äh, ka kirjalikult äh, küsimustele ning need küsimused ja vastused on tõlgitud kõikidesse Euroopa Liidu keeltesse. saalis on kättesaadavad ka mitmed dokumendid, mis puudutavad kandidaati härra Levandovski CV, see on inglise, saksa ning prantsuse keeles kättesaadav, samuti tema Eh, huvide deklaratsioon ning eh, see missioon, eh, missioon, mis on välja toodud härra Levanovski ning kinnitatud härra Barroso poolt, küsimused ja vastused ja samuti kiri president Barrosolt. ma sooviksin lõpuks välja tuua ka need tingimused, milles äh, toimub äh, see kuulamine ning juba ette vabandada äh, volinikukandidaadi ning meie komisjoni liikmete, parlamentääride ees. meil on väga ranged piirangud kõneaja suhtes ja seetõttu pean ma kahjuks katkestama kõiki neid, kes kõneaja ületavad kümme minutit äh, sissejuhatavaks äh, sõnavõtuks äh, volinikukandidaadile ning sõna soovijatel üks minut. ja tegemist on siis kõneajaga, mis on jagatud fraktsioonide vahel ja võimalik on seda kõneaega delegeerida fraktsioonisiseselt. sekretäriaat peab väga rangelt arvestust selle üle, äh, kuidas jaguneb kõneaeg fraktsioonide vahel, selleks et äh, kinni pidada nendest reeglitest, mis me ise oleme paika pandud koordinaatorite koosolekul ja Äh, ka selles, mis on kokku lepitud juba eelnevalt äh, eelarvekomisjonis. nii et kõigepealt siis kümneminutine sissejuhatav sõnavõtt äh, ja siis kaks tundi nelikümmend viis minutit küsimusi. ja siis, kui meil veidi aega järele jääb, siis pakuksin välja, et härra Levanovski ütleb ka omapoolsed lõppsõnad teeb omapoolse kokkuvõtte. nüüd ma siis äh, paneksin ette äh, ära kuulata härra Levanovski sissejuhatava sõnavõttu. Teil on sõna, palun. Thank you, Mr President, sitting behind me, but I am not responsible for, for suur tänu, härra esimees, äh, kes istub minu selja taga, aga mina pole se-, sellist istumiskorda paika pannud. kõigepealt ütlen paar sõna oma emakeeles, poola keeles. Trudnych był narzędziem keerulistel aegadel on läbi keele võimalik olnud säilitada oma rahvuslikku identiteeti. mina olen, kuulun sellesse põlvkonda, kes mäletab äh, selliseid aegu, kes äh, tunnevad äh, vabaduse ja Euroopa Liidu väärtusi. ma toetan ka mitmekeelsust Euroopa Liidus, nagu ka härra Laslo Surjan, kes täna siin kohal on. samas olen ma aga ka pragmaatiline inimene ja selleks, et tõlkidel oleks töö lihtsam ja et me mõistaksime üksteist paremini, jätkan ma inglise keeles. mul on siin väga meeldiv olla oma vanas töökohas, aga uues rollis ma tunnen ennast endise parlamendisaadikuna endiselt nagu kodus, aga minu roll on nüüd tõesti uus. muuseas, Danuta Hübner peaks ka siin kohal olema, tema liikus ju vastupidises suunas, nüüd juhib ta Regionaalarengu Komisjoni Euroopa Parlamendis ning kuulab üle tule, tulevast Euroopa regionaalpoliitika volinikku. seeläbi toome me ka uut värvi meie kuulamismenetlusse loomulikult on mul võimalik parlamenditöö kogemust ära kasutada, aga ma tahaksin meelde tuletada kahte meeldivat üllatust, mis mind tabasid uustulnukana siin. kõigepealt istusin ma presiidiumis ja minu kõrval olid Rainer Pööge, äh, Jan Mulder ja härra Valberg, kes olid palju rohkem kogenud kui mina, aga samas väga abivalmid ja tolerantsed uustulnukate suhtes see kehtib ka Salvador Carriga, Alen Lamassuri, eh, Inga Kressle ja James Ellise kohta, kes eh, eh, fraktsioonikaaslastena uustulnukaid aitasid. samuti Katrin Kikään, Juta Haug, Ann Jensen ja teised inimesed, kes kuulusid teistesse fraktsioonidesse, Äh, olid tõesti eesrindlikud äh, poliitikud, kes said hakkama oma äh, erimeel-, omavaheliste erimeelsustega, nende väärtused olid mõneti erinevad, aga nad olid ühtsed, kui neil oli vaja ühist positsiooni kaitsta. see on parlamendi tugev külg ja see, seeläbi on parlament ka laiendanud oma pädevusi, mis on ka esmasesse õigusesse sisse kirjutatud just see ühtsuse väljendamine vajalikel aegadel äh, on oluline ka voli-, äh, komisjoni jaoks, seda nimetatakse kollegiaalsuseks ja ma olen tõest-, austan tõesti põhimõtet, et me oleme meeskond, kes vastutab üheskoos sidusa poliitika eest kõik öö, äh, tegutsevad küll oma poliitikavaldkondades eraldi, aga vastutavad ühiste otsuste eest. täna üritan ma äh, seetõttu vältida erinevaid avaldusi, sest meie kolleegium pole nendes osas positsioonidele veel asunud. mõningad aspektid on välja toodud juba minu kirjalikes vastutes, vastustes Äh, me peame äh, minema kaugemale iga-aastasest planeerimisest, mis on sisse kirjutatud Lissaboni äh, lepingusse. Euroopa Liit on väga ambitsioonikas regulaator, kes soovib paika panna oma reegleid, mis kehtiksid üle maailma. alati see muidugi ei õnnestu, nagu näitas hiljuti Kopenhaagen, aga selle ambi-, ambitsiooniga käivad, käib kaasas üsna mm, tagasihoidlik äh, eelarve, üks protsent kogu SKP-st, kaks protsenti kogu äh, avalikust eelarvest, see on kaks korda väiksem kui äh, Prantsusmaa eelarve, väike osa, see moodustab ainult väikese osa Saksamaa eelarvest. seetõttu äh, kuna ajad on väga keerulised, on meil keeruline hakkama saada nii väikese eelarvega ma arvan, et me peaksime üle saama sellest probleemist, kuigi ka liikmesriikidel on oma eelarve defitsiidiga probleeme. sest äh, me peame vastu astuma ootamatutele probleemidele, samuti täitma oma poliitilisi kohustusi, vahel ka ületades oma finantspiiranguid seetõttu on meil tarvis suuremat paindlikkust praeguse finantsperspektiivi raames ja meil on tarvis ka parandada koostööd erasektoriga läbi investeerimispanga ja teiste institutsioonide. pärast Lissaboni on meil vaja paika panna äh, kaugemale vaatav tegevuskava, me peame äh, reformima oma eelarvestamist, see peaks olema innovaatiline lähenemine me peame aga ka austama läbi aastate paika pandud kogemustele põhindava, põhinevaid protseduure. Äh, näiteks peaksime me parandama mitmetasandilisest juhtimist. samuti peame me tähelepanu pöörama oma äh, maapiirkondadele kõik traditsioonid ei ole ju tegelikult ajast maha jäänud. näiteks meie finantsregulatsioon peaks olema rohkem kasutajasõbralik, aga teisalt soovime me saavutada esimest korda ajaloos positiivseid eelarve täitmise kinnitamisi. selleks, et inimesi rahuldada ja nendega paremini suhelda, peab komisjon parandama sidemeid valitud inimeste ja kodanike vahel. loodetavasti on minu suhted teiega tulevase vahendajana väga head. suur tänu tähelepanu eest! Merci, monsieur le candidat komis-. aitäh, härra volinikukandidaat. aitäh, et te kõnelesite kaheksa minutit, mis siis annab teile tõepoolest võimaluse pikemaks järelsõnaks pärast küsimusi ja vastuseid ja nüüd annaksin kõigepealt esimesena küsimiseks sõna koordinaatoritele ja alustame EPP äh, koordinaatori härra Karigaga, üks minut, palun. Eh. suur tänu. suur tänu, härra Levanovski, kui võib olla ideaalset äh, profiili Euroopa Liidu finantsvoliniku jaoks, siis äh, tõesti teil see on olemas, sest teil on olemas kõik vajalikud kogemused, te olite siin ka Euroopa Parlamendi liige, olite ka äh, finantskomisjoni liige siin kojas, te teate täpselt, milline on jõudude vahekord äh, parlamendi ja nõukogu vahel, nii et tõesti, see teie profiil on täiesti perfektne. ja seetõttu ma usun, et teist saab täiesti suurepärane volinik. üks väga lihtne küsimus. Te olete esimene volinik, kes peab nüüd ka Lissaboni lepingust tulenevaid sätteid äh, rakendama ja sellest Ähm, sõltuvalt on muutunud ka äh, finantsvaldkond. kas finantsteemad äh, saavad olema komisjoni keskmes? Te ütlesite, et te hakkate olema Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliseks nii-öelda vahendajaks või maakleriks, väga hea, aga kuidas näeb see praktiliselt välja? mis puudutab äh, koostööd näiteks äh, raportööridega olulistes, ähm, olulistel teemadel, siis kuidas ähm, te kavatsete seda ähm, ajastust läbi viia? suur tänu, härra Lev-. üks minut. muidugi keegi ei ole täiuslik, me peame tõepoolest kohanduma Lissaboni lepinguga ja meil on vaja ka teatud üleminekuaega praegu mingis osas on juba koosole-, kokkulepped saavutatud novembrikuus, nüüd rääkides koostööst parlamendiga, et ühelt poolt on see tulevik meie ees tõesti paljulubav, kuid me peame ka seda raamkokkulepet uuendama selleks, et suurendada parlamendi pädevust selles vallas ja ma olen siin ruumis alati kohal, kui selleks soovi on ja see on osa ka härra Barroso suunistest ja siin on ka konkreets-, konkreetseid lubadusi, üks nendest, mis sai kokku pandud novembrikuus esimeste konverentsil ja ma vastaksin ka teie küsimusele selles osas, mis puudutab tihedamaid kokkusaamisi meie vahel aitäh. härra Kariga enam sõna ei soovi. nüüd siis sõna härra Jüran Färmile, üks minut, palun. Uh, Mr Levandovski uh,, the budget is not just about numbers. härra Levandovski, eelarve ei puuduta ainult arve, vaid ka poliitilisi väärtuseid. meil on tarvis sidusust sotsiaalse ja äh, diskrimine-, äh, diskrimineerimisvastase poliitika vahel. kahe tuhande kümnenda aasta eelarves on tõsine konflikt sotsiaalse kaasatuse äh, puhul mitmeaastase finantseerimisüksuse küsimus pole veel lahendatud, sest komisjon soovib sealt kärpida meie sotsiaalse sidususe programmi. mida al-, arvate teie, härra Levandovski, kas te soovite tugevdada tegevust sotsiaalse sidususe valdkonnas? veel üks küsimus Lissaboni strateegia osas toimusid tõsised arutelud, mõningad äh, paremtsentristlikud äh, äh, poliitikud soovitasid vähendada sotsiaalküsimuste osakaalu seal. mida teie arvate sellest küsimusest, pidades silmas kahe tuhande kahekümnenda aasta programmi? ning siis veel üks küsimus, mis puudutab probleeme Euroopa Liidu arengupoliitikutega, kuhu peaks olema kaasatud naiste reproduktiivne tervis, ja diskrimineerimisküsimused, mis on teie arvamus seal? Deux minutes. Thank you. härra Levandovski, kaks minutit. Yeah, the various uh, means we have. mis puudutab kaasatust, siis meil on mitmeid vahendeid, näiteks me mikrorahastusamet. Äh, keegi ju ei vaidle selle olemasolule vastu, see peaks olema üsna kasulik äh, ettevõte arendamaks pa-, parandamaks äh, mikroettevõtlust ja noorte inimeste tööturule sisenemist. Äh, viimaste läbirääkimiste voorus äh, tehti järeleandmisi selles osas, parlament soovis neid summasid küll suurendada. aga komisjon on paika pannud, äh, so-, soovib äh, äh, rahasid ümber paigutada väga väikese marginaali ulatuses. mina aga volinikuna kasu-, soovin ära kasutada seda mikrorahastamisüksust. Lissaboni strateegia ei puudutanud ju ainult majanduskasvu. ka teised aspektid seal on olulised esimest korda äh, oli sinna sisse kirjutatud ka territoriaalne, mitte ainult sotsiaalne ja majanduslik sidusus. ka seda tuleb rahastada. ja viimane küsimus puudutas arengut, ma ei, aga kahjuks ei mõistnud täpselt seda küsimust. If I could come back on that, it's on the controversies we've had on EU see puudutab vastuolusid Euroopa Liidu arengupoliitikas, eriti mis puudutab pereplaneerimist ja naiste seksuaalset tervist. näiteks kahe tuhande kümnenda aasta eelarvesse tehti mitmeid muudatusettepanekuid arenguabi osas just selles valguses, millega üritati vältida seda, et Euroopa Liit toetab pereplaneerimist, kaasa arvatud abordiküsimusi ja see, see puudutas ka piiranguid reproduktiivse tervise osas. Teie hääletasite sellele vastu. samas on ju öeldud, et reproduktiivne tervis on aastatuhande eesmärkide saavutamiseks hädavajalik. samuti see võrdse palgaküsimus naiste ja meeste vahel, see on samuti väga oluline. Puitenveegi raportile hääletasite te aga vastu, selle eesmärgiks oli astuda samme äh, palgalõhe vastu. Äh, Puitenveegi raport üritas äh, tagada võrdset kohtlemist inimeste vahel, vaatamata nende vanusele, sättumusele ja nii edasi. minu küsimus on, milline on teie positsioon diskrimineerimise osas, naiste küsimustes, geide õiguste osas ja nii edasi? suur tänu, härra Levandovski! see on äh, tõepoolest väga tundlik küsimus äh, Euroopa Liidu tasandil äh, ka institutsioonides. muidugi te andsite õige ülevaate sellest, kuidas mina olen nendes küsimustes hääletanud, ma hääletasin ühena enda fraktsioonist ja me peame kasutama oma eelarvevahendeid selleks, et vastata areneva maailma vajadustele Euroopa Liit on su-, suurimaks äh, doonoriks, äh, raha annetajaks äh, kogu maailmas arenguabi valdkonnas ja siin me peame tõepoolest silmas pidama seda, kuidas täpselt vastata nendele vajadustele, mis meil on soolise võrdõiguslikkuse ning palgaõigsuse osas ja ma ei ole päris kindel, kas me kõiki neid teemasid siiski saame eelarvevahendite kaudu täielikult lahendada ma nõustusin, nagu te ütlesite, oma poliitilise fraktsiooniga nendes küsimustes hääletustel. aitäh, ALDE nimel annaksin sõna proua Jensenile. Thank you very much uh,. I have very high hope. aitäh, mul uh, on ka kõrged ootused volinikukandidaadile, kuna tal on äh, ka väga keerulised ülesanded äh, selle vahearuande osas eelarve valdkonnas ja ka mitmetes teistes küsimustes. parlamendil on äh, tulude osas väga väike kontrollivõimalust, et te mainisite ka seda, et see on väga keerukas valdkond, kuna seal on mitmeid ähm, mitmed tagasimaksed ja muud küsimused, mis muutuvad selle valdkonna keerukamaks. ja mina sooviksin teada, kas teie äh, sooviksite algatada põhjaliku arutelu selles küsimuses ja milline on teie visioon selle protsessi edasise kulgemise osas, mis puudutab ka omavahendeid? aitäh proua Jensenile Äh, selle viite eest ja nüüd härra Levanovski, kaks minutit. I remember the uh,, the story of ma mäletan meie presidendi äh, esimehe äh, minevikus selles küsimuses võib-olla tõepoolest, mis puudutab maksustamist ja äh, ja kõike seda, mis puudutab meie seost või sidet kodanikega. kogu töö, mis on tehtud äh, parlamendis ja see vahearuanne, ülevaatamine peab tõepoolest puudutama kõiki äh, valdkondi eelarves ja meie peame tegema enda ettepanekud ka uue finantsplaneerimise perioodi tarvis, me peame arvesse võtma kõiki neid raporteid, kaasa äh, arvatud seda, mille koostas härra Lamassoor, kuna äh, see kindlasti aitaks meil laiendada selle arutelu ulatust, peame arvesse võtma ka praegu kehtivaid äh, mehhanisme, praegu on meil tegemist eranditega erandite otsa ja nüüd jätka, ütlesin paar sõna prantsuse keeles, et äh, siis äh, lugupidamist avaldada ka esimehe vastu, nii et äh, kindlasti see oleks mõistlik lähenemine ja see peaks olema ka poliitiliselt teostatav, kuid praegu ei ole jõudnud aeg veel selleni, et me saaksime rääkida äh, Äh, siin omavahenditest ainult äh, rahalises mõttes ja rahandusvaldkonnas võib-olla kahefaasilisena, nii nagu parlamendi raportides on välja toodud, nendes kahes raportis, Alani raportis me näeme seda, mis oleks teostatav just praegu ja see puudutab nii finantsperspektiivi kui seda eelarve ülevaatamist. aitäh Äh, proua Jensen, üks minut. me teame, et äh, see arutelu on äh, seotud ka ühise põllumajanduspoliitika tulevikuga ja ÜPP-s ei ole suuri muudatusi ette näha kõigis nendes kulutuses, mis puudutavad loomade heaolu, keskkonnakaitset. kas teie võiksite aidata selles valdkonnas, et, et alustada äh, vähemalt äh, uuringuid selle, nendes valdkondades, äh, kuid kuna siiani ei ole selles valdkonnas midagi juhtunud, kas teie volinikuna saaksite tagada selle, et äh, te vastaksite eelarve, eelarveameti soovidele? Relevandovski, üks minut, palun. My respect for you is enough to say yes minu lugupidamisest teie vastu, kindlasti ma vastan jaatavalt. ma võtan selle arvesse ja ÜPP ise on samuti muutumas. ei ole meil siin tegemist enam eh, seitsmekümne, kaheksakümne protsendiga Euroopa Liidu eelarvest, kuid kindlasti on tegemist kõige enam kritiseeritud eh, valdkonnaga Euroopa Liidu poliitikatest minu isiklik seisukoht on see, et me ei peaks tegelema äh, ühise põllumajanduspoliitika regionaliseerimisega, vaid me peaksime enam seda poliitikat äh, moduleerima ning äh, võtma arvesse ka vabatahtlikkust, kuida-, selles, kuidas suunata abi ja toetusi põllumajandusele nii et äh, me peame kindlasti äh, maaelu arengule enam tähelepanu pöörama ja komisjon on täiesti teadlik sellest, et tegemist on kõige enam kritiseeritud ühtse poliitikaga, aitäh! Euh, aitäh, rohelised, äh, proua Düran, üks minut aitäh, härra esimees, tere tulemast härra Levanovskile, esimene küsimus puudutab äh, nende konsultatsioonide tulemusi, mis äh, toimusid äh, eelarve ülevaatamise osas. väga paljud üldsuse arvamusi peegeldavad küsimused näitavad, kuivõrd oluline on, olulised on keskkonnaküsimused kodanike silmis, kas te samuti säilitate selle ühe oma prioriteedina ja kui ma õigesti aru saan, siis varem vähemalt tundusid teile näiteks konkurentsiküsimused palju olulisemad. ja rääkides nüüd põllumajanduspoliitikast, samuti tahtsin küsida, te juba osaliselt küll vastasite sellele, kuidas eh, need otsetoetused, eh, kuidas nende tulevik välja näeb ja kuidas need vabatahtlikud toetused mängu tulevad, eh, kuidas suunata põllumajandust säästva äh, Äh, arengu suunale. rääkides nüüd strateegiast kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, milline äh, on siin seos eelarvega selle strateegia vahel? aitäh, härra Levanovski, kaks minutit uh,. Of course we are discussing the issue of climate warming in a little ja muidugi me räägime kliimast nüüd veidi erinevas äh, kontekstis, vaadates seda, mis väljas toimumas on. räägime nüüd ühenduse eelarvest ja siin ei ole tegemist mitte ainult kahe koma nelja miljardi euroga, mis tuleb siis liikmesriikidest, vaid saja viiekümne miljardi euroga ühenduse eelarvest ja kindlasti äh, saavad lisavahendeid kahe tuhande kümnendast aastast veel viiekümne miljardi võrra ähm, need erinevad äh, algatused äh, ja nüüd me peame leidma uusi vahendeid äh, pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat ja me peame vaatama, kuidas kliimateemasid rahastada ka piisavalt ka edaspidi. kui suur peaks olema ühenduse eelarve osa, siis peaks loodama eraldi kliimafond, kuid sellest saab äh, lähemalt rääkida alles tulevikus. nüüd rääkides põllumajanduspoliitikast, äh, mitmetes äh, valdkondades olen ma pigem selle poolt, et algatused peavad tulema altpoolt kohal, koha pealt, kuid ÜPP äh, puhul nõuetele vastavus, see on meil praegu põhimõtteks äh, ja see puudutab äh, pigem praegu nii-öelda vanu Euroopa Liidu liikmesriike ja ma leian, et see on suhteliselt mõistlik lahendus selleks, et saaksime enam kasutada ka tehnoloogilisi arenguid äh, Eh, ka ke-, siis keskkonna säästmise eh, seisukohalt. Eh, Kak-, kahe tuhande kahekümnes aasta seal tõepoolest, see peaks põhinema praeguste strateegiate ülevaatusel ja siis peaks tulema ka kokkulepe poliitiliste prioriteetide osas. Madame... aitäh, proua Durand, proua Trüppel, Trüppel second question uh,. I do it in german. tänan, ma võtan selle teise küsimuse saksa keeles teinud. ma kuulasin teid nüüd äh, mõni hetk ära, Levanovski, ja seetõttu ma tuleksin tagasi teie äh, äh, selle poliitilise juhtrolli juurde, mis teil kindlasti praegu volinikukandidaadina on. me nägime, kui ebaõnnestunud oli Kopenhaagi Kopenhaageni konverents ning nägime, et väga suured muutused peavad toimuma, kui me soovime järgnevatel aastatel äh, ökoloogia valdkonnas äh, paremaid äh, tulemusi saavutada ja samas ka majanduses paremaid tulemusi saavutada, loomulikult me peame need kaks valdkonda omavahel siduma. me peame jõudma siinkohal ühise arusaamani. me peame ka jõudma suurte muutusteni ähm, finants e eelarves ja te olete seni äh, näidanud väga sellist kaalutletud äh, hoiakut. kas see on tõesti see, mida komisjon praegu vajab? sest meil on vaja praegu siiski poliitilist juhtrolli Euroopa Liidu jaoks, äh, eriti just arvestades Lissaboni lepingu konteksti. suur tänu ja härra Levanovski üheks minutiks. What I don't like uh, in, in, in the European Union um, see, mis mulle Euroopa Liidus ähm, väga ei meeldi, on see, kui poliitilised lepingud tehakse äh, sellised, mis on äh, see tegelikult sisutühjad ja üheks selliseks oli Kopenhaageni konverentsilt äh, tulnud leping. sest seal saavutatud poliitiline otsus oli tegelikult allpool kõikide ootusi. nii et mis puudutab strateegiat aastaks kaks tuhat kakskümmend, ja samuti ka keskkonnateemasid, siis keskkonnateemadest on saanud üheks, üheks olulisemaks teemadeks meie töös. siin on ka olemas oht, et liiga vähe aega jääb ähm, raporti ja strateegia äh, kaks tuhat kakskümmend äh, esitamise vahele. praegu kliimateema on kõige olulisem teema. ja sellel peavad olema ka omad äh, mõjud, omad tagajärjed. ja seda ka siis eelarve dimensioonis. suur tänu! Le groupe ICA, M. Bocros n'est pas là, M. Epping nüüd härra Epping, üks minut. suur tänu, härra esimees, ma esitan oma küsimuse hollandi keeles. me räägime siin ka omavahenditest. me juba kuulsime seda äh, mõistet siin ja te olite suhteliselt ettevaatlik oma arvamuses. aga Euroopa maks näiteks te, te, Tea Hääne, Verhofstadt on Euroopa maksu väga suured äh, toetajad. ja seetõttu minu küsimus on selline, kas te äh, toetate või äh, olete vastu sellisele Euroopa rohelisele maksustamisele? aitäh, härra Levandovski, kaks minutit me oleme seda küsimust juba pikalt äh, uurinud äh, ja teatud riigid, äh, näiteks Holland ja Austria, on kaalunud ka seda, kuidas seda integreerida enda maksusüsteemiga. millest me peaksime kinni pidama, on esiteks üks ühehäälsus nõukogus selleks, et peetaks kinni riikide maksu mm, suveräänsusest. siin äh, peaksime me kindlasti suurendama oma vahendite osakaalu ka proua Schneieri äh, ettepanek äh, kahe tuhande neljandast aastast viitab sellele ja meil on siin mitmeid nii-öelda kandidaate maksu vallas näiteks äh, CO2 heidete maksustamine, see võiks olla üheks aluseks ka omavahendite puhul ja seda kõike peab kaaluma äh, vastavalt sellele, kuivõrd lihtsalt on see teo, teostatav äh, ja kuivõrd neutraalne on see eelarvepoliitika seisukohast nii et mina pooldaksin pigem kahe- või kolmefaasilist äh, lähenemist äh, selle süsteemi äh, muutmisele selleks, et läheneda uuesti Rooma lepingu va-, lepingute vaimule, praegu me oleme sellest kaugenemas, aitäh. Merci, monsieur Epping, vous voulez? aitäh, härra Epping, te ei soovi enam sõna? nii, aitäh. üks Rooma imperaator ütles, et rahal ei ole, raha ei haise ja peame otsustama, kas rahal on äh, värv nüüd. aga nüüd äh, kuue fraktsiooni asemel här-, äh, nimel härra Miguel Portas. suur tänu, härra esimees. volinikukandidaat oma ressurssidest on räägitud kolmel erineval moel. kõigepealt see äh, ühehäälsuse probleem, teiseks ei tohiks välja jätta ühtegi äh, võimalust omavahendite suurendamiseks ja kolmandaks tuleks paika panna äh, finantsülekannete maks. aga teie poliitilise pere peaministrid, eriti president Sarkozy ja ka Gordon Brown teisest poliitilisest perest on teinud avaldusi toetamaks teatud Tobini taksu äh,, maksu. võttes arvesse nüüd erinevate Euroopa Liidu juhtide arvamusi, Äh, ja seda, et need on muutunud, miks te, teie positsioon on endiselt äh, sellise maksu vastu? see ei ole prob-, siin ei ole probleem ju äh, ühehäälsuses, vaid teie isiklikus arvamuses. härra Levandovski. see ei ole päris tõsi, ma olen väga avatud ja kavatsen seda olla ka tulevikus parlamendi eelarvekomisjonis mis puudutab teatud kriteeriumite täitmist. ma tean, et äh, võrreldes erinevate teiste maksukandidaatidega, siis on esitatud äh, finantsülekannete äh, maksu küsimus samuti ühe võimalusena, mille või selle maksu võiks siis kehtestada näiteks Euroopa Keskpank ma olen avatud loomulikult selle küsimuse uurimiseks, aga tuleb ära oodata ka see poliitiline ähm, uuring ja ka poliitiline strateegia kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. meil on kohustus paika panna erinevaid meetodeid ja me ei tohiks keskenduda ainult olemasolevatele omavahendite süsteemile, äh, mille pani paika ülemkogu kahe tuhande viiendal aastal. põhimõtted on selged Lä, läbipaistvus, lihtsus, äh, äh, maksud, tsentraliseerimine, mis puudutab nende maksude kasu äh,, kogumist. minu positsioon on äh,, jääb, on jäänud samaks. ma toetan alternatiivseid omavahendite hankimise võimalusi isegi erinevad mõttekojad meie institutsioonide ümber äh, on tulnud tegelikult ju välja erinevate kriteeriumitega selliste maksude paikapanemise osas. suur tänu, härra Portas, üks minut. teine küsimus, härra esimees. see puudutab ühtekuuluvust. mitte ainult territoriaalset, vaid ka sidusust äh,, vaid, vaid ka sotsiaalset me ju oleme kõik ühel meelel, et ter-, äh, territoriaalne sidusus on sama tähtis kui sotsiaalne. aga sellest ei piisa, meil on tarvis märkimisväärseid poliitikaid sotsiaalvaldkonnas, neid meil praegusel hetkel ei ole. härra volinikukandidaat, kui arutatakse järgmisi finantsperspektiive, kas te öö, äh, oleksite valmis toetama mingisugust Euroopa fondi Äh, aitamaks äh, nõrgemaid sotsiaalkindlustussüsteeme Euroopa Liidu liikmesriikides. härra Levandovski. minu arvates on need äh, küsimused Euroopa Liidu lahutamatuks osaks. meil on tegelikult ju palju erinevaid sõltumatuid fonde, aga näiteks parlament, ma tean, toetab ka väga Euroopa Arengufondi peamine küsimus on siin äh, ikkagi selles, kes äh, hakkab rahastama Euroopa Liidu eelarves Euroopa Kliimafondi. seega minu positsioon sidususe osas on äh, jääda praeguse asjade korralduse juurde, et me, me ei peaks paika panema finantsvahendeid, mis jääksid olemasolevast eelarvest välja selliseid vahendeid tekib niigi na-, nagu seeni pärast vihma ja me hakkame juba kaotama kontrolli oma avatud eelarve üle. niisiis, ma sooviksin, et selliste küsimuste rahastamiseks leitaks koht olemasole-, olemasolevas eelarves. suur tänu! praegu peaks sõna võtma FD fraktsiooni esindaja, kuid proua Marta Andreasseni pole siin ja härra Morgandit samuti mitte. nüüd äh, proua Wertmann andis teada, et ta ei saa täna siin viibida ja vabandas, äh, tal oli äh, transpordiga probleeme ja härra Van der Stompi samuti siin ei ole. seetõttu paneksin ette anda sõna proua Holmajärile, et ta kasutaks äh, härra Garriga küsimuse esitamise õigust, nii et äh, üks minut. härra esimees, härra volinikukandidaat, ma sooviksin teile esitada järgmise küsimuse ja see on seotud äh, ehitiste poliitikaga. kuivõrd olete te äh, valmis eelarvekomisjoni teavitame uutest plaanidest, mis on seotud äh, ehitusega ja siis teavitama komisjoni ka kõikidest vajalikest tegevustest, nii et äh, ei tekiks äh, ajastusse ja ajakavasse mingisuguseid takistusi. samuti, mis puudutab erinevat kinnisvara, äh, siis kuidas te kavatsete mm, kinnisvara teemasid niimoodi lahendada, et me saaksime võimalikult kiiresti neid teemasid lahendada, suur tänu! Thank you, this is uh, in the joint suur tänu! see on ka mm, novembris saavutatud kokkuleppe üheks osaks ja see on ka meie mm, ehituspoliitika pika perspektiivi üheks osaks parlamendi poolt tuli erinevaid süüdistusi, mis oli seotud ähm, info laekumisega viimasel minutil. nii et siin ei ole oluline mitte ainult äh, sünergia komisjoni ja parlamendi vahel ja teiste institutsioonide vahel, kes kavatsevad osta kinnisvara ähm, Euroopa Liidust väljaspool. et see on ole-, olnud parlamendi pikaajaline nõue et äh, nad saaksid õigeaegset äh, infot äh, kinnisvara kohta ja et ostetaks kinnisvara, mitte ei üüritaks seda. ja ma üritan olla valmis, et ma siis saan teile esitada sellise üldpildi, mis ma saan kinnisvara kohta ka teistelt institutsioonidelt. et nüüd veidi vaheldust asja tuua, siis äh, läheksime nüüd äh, eelarve kontrolli alaste küsimuste juurde ja ma annan siis äh, ka selle haamri oma käest üle härra de Magistrissile, kes seda osa juhatab oh aitäh, ähm, härra esimees. ma soovin samuti tervitada härra Levandovskit, äh, volinikukandidaati meie ees. enne kui annan sõna fraktsioonide esindajatele eelarve kontrolli komisjonist, äh, tahaksin äh, öelda selle komisjoni nimel, lugesin hoolega seda, mida te vastasite kirjalikult eh, ja tahtsin küsida, kuidas te soovite saavutada tasakaalu lihtsustamise ja selle vahel, et eh, need eh, rahad, mis eraldatakse, tõepoolest jõuavad sihtmärkideni ning, ning samuti selle vahel, kuidas pettusi vältida. kuidas te soovite vaadata selliste talu, talutava riskimäära peale. Te olete öelnud, et äh, avalikustate äh, Euroopa rahastust pälvivate isikute ühenduste nimed, kas te samuti kavatsete avalikustada nende riikide äh, Eh, nimed, kes rikuvad eh, sellealaseid reegleid eh, ja mida teha nende vastu, kes uuesti või korduvalt Euroopa Liidu reegleid selles valdkonnas rikuvad? Prego, signor commissario. Oh, yes. Uh, thank you. Uh, there is nothing... Suur tänu lihtsustamisest, äh, äh, finantsreeglite lihtsustamisest ei ole midagi keerulisemat. see lugu on äh, kolleegidele siin ju kõigile teada. kahe tuhande teise aasta finantsmäärustik oli Santeri komisjoni probleemidele ülereageering. sooviti reegleid lihtsustada ka kahe tuhande kuuendal aastal see finantsperspektiivi osas, mis jõustus kahe tuhande seitsmendal aastal. nüüd on meil tegemist finantsmäärustiku ülevaatamisega ja komisjonil on ambitsioonikad eesmärgid, et mitte ainult tuua sisse vastuvõetav veamäär, vaid ka sisse tuua koostöös investeerimispangaga tugevam era- ja avaliku sektori koostöö. mis puudutab nüüd vastuvõetavat veamäära, siis see kontseptsioon pärineb Kontrollikojast. aga seda tuleks ümber sõnastada, võtmaks arvesse ka erinevaid äh, äh, probleeme poliitikas. siin tuleb läbi viia veel uurimusi äh, mis puudu- ning äh, teadustöö, transport ja energia on just sellised valdkonnad, kus on kõige rohkem probleeme ning äh, nendega hakatakse tegelema kõige varem, kahe tuhande kümnendal aastal juba. meil on tarvis saavutada see kuue, kaheprotsendiline määr erinevate poliitikate puhul ning see ei ole otsese, otseselt seotud meie erinevate paragrahvidega õigusaktides, mis on seotud Lissaboni lepinguga, me soovime tegelikult muuta ju finantsmäärustikku kasutajasõbralikumaks, aga komisjonil on ka kahe tuhande viiendast aastast juba väga ambitsioonikad eesmärgid saavutada läbi aegade esimene positiivne eelarve täitmise kinnitus. Grazie Grazie, do la parola. suur tänu. nüüd saab sõna härra Ittala. Arvoisa komissio ehdokas Lewandowski. suur tänu. härra Lewandowski, mina esitaksin küsimuse tõukefondide kohta. kogu nendega, äh, nendele eraldatud rahadest on üksteist protsenti ebareeglipärane. see tähendab, et kogu see eelarve on väga ebatõhus ja ei toimi õigesti. Need erinevad reeglite rikkumised ongi kõige suuremaks probleemiks ning neid, need leiavad aset kõikides liikmesriikides. kaks äh, äh aastat pärast äh, tõukefondide äh, reformiplaani avalikustamist ei ole tulemusi veel näha ja seetõttu tuleks mõelda, kas see tegevuskava toimib hästi minu küsimus on järgmine, mida te soovite teha, et võeta, võideldaks paremini reeglite rikkumiste vastu ja kuidas äh, selles valdkonnas ka meie toimimine oleks tõhusam? suur tänu, härra Levandovski, kaks minutit. suur tänu, üksteist protsenti ei ole vastuvõetav veamäär see puudutab loomulikult seda ühtekuuluvuspoliitikat, aga me peame arvesse võtma ka olukorra paranemist kahe tuhande neljandast kahe tuhande kaheksanda aastani. kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmise kinnitamise protseduur juba näitas seda. me, kontrollikoda küll ei andnud positiivset kinnitust, kuid üldine vea, vigade kogus eelarves vähenes. nagu teie ja kõik teate, on ühtekuuluvuspoliitika probleem see et, et kaheksakümne protsendi ulatuses äh, haldavad seda liikmesriigid. tegemist on siis mitmepoolse juhtimisega, seega langeb see peamiselt liikmesriikide pädevusse. see ambitsioonikas eesmärk saavutada eh, liikmesriikide riigikontrollide poolt eh, kinnitatud positiivne eelarve täitmine eh, on veel, selle eesmärgi täitmine on veel mägede taga, aga erinevates liikmesriigides kehtivad erinevad standardid, seetõttu on esitatud ka soov, et süüdlased toodaks selgelt välja aga paljud süüdlased tegelikult peidavad ennast äh, reeglite keerukuse taha ning see probleem on ka väga vastuoluline nõukogu sees. ma tean väga hästi, milline on parlamendi soov ja ma tean ka, äh, mida soovivad Euroopa fondidest kasusaajad. ma olen ka teadlik, äh, aga peamiselt föderaalriikide ees seisvatest probleemidest mis puudutab siis eelarve täitmise kinnitamist riiklikul tasemel. kas te soovite veel kord äh, küsida, kolmkümmend sekundit? liitud tällä esisalu maatalous. üks äh, olulisemaid teemasid siin on seotud äh, põllumajanduspoliitikaga, seda juba ka mainiti. Ähm, põllumajanduse peadirektoraat oma raportis on ka juba välja toonud vead aastal kaks tuhat seitse ning äh, siin on väga äh, suur äh, erinevus nendes ähm, erinevates andmetes, näiteks Saksamaal see kaheksa protsenti, Saks-, Soomes on kolm koma neli protsenti. Rumeenias kaksteist ja pool protsenti oli see veamäär. see tähendab seda, et see kontrollisüsteem korralikult ei tööta. ning küsimus ongi, kas komisjon saab külmutada fondid äh, selliste vigade puhul, paistab, et ka selline külmutamismehhanism ei tööta. suur tänu ja äh, härra volinikukandidaatile. jah, siin on äh, tõesti suure veaga tegu, me oleme sellega kursis. me teame, et riigiti on selliste vigade äh, määr väga erinev, null koma kolmest protsendist äh, kuni äh, suuremate äh, protsentideni üle kümne protsendi. kuid teie küsimus näitab, et erinevates liikmesriikides kasutatakse erinevaid standardeid. siin on tegu ka erinevate standarditega justiitssüsteemis et äh, viimasel aastal äh, kaks koma üheksa miljardit eurot äh, suunati põllumajanduspoliitika nõuti tagasi, vabandust, ja see näitab, et tegelikult sellist raha raiskamist suurel, suures ulatuses toimub, kuid see viga ei võrdu pettusega mõned äh, juhtumid on tõesti juba Olafi päde-, pädevuses, kuid suurem osa siiski ei ole. see honorivole Geier per un minut. suur tänu, härra Geier. suur tänu. härra Levanovski, milliseid tagatisi saate te meile öelda, anda selle kohta, et äh, välisteenistus saaks tulevikus äh, valitsuste ähm, vaheline tegevus, mil-, ja see puudutab nüüd ka vahendeid, mis on suunatud ka välisteenistuse loomisse ja, ja, ja ka vastava eelarve kinnitamist. Grazie, signor commissario, due minuti. suur tänu, härra volinik, kaks minutit. nüüd, mis puudutab välistegevust, siis see Äh, näitab väga, äh, kõige selgemalt ka meie äh, Lissaboni strateegia sisu. siin on ähm, välisteenistuse puhul on tegu sui generis institutsiooniga. suureks probleemiks finantsmääruse jaoks on see, et kuidas me peame korraldama seda finantsmääruse kontekstis. kuidas me saame tegevusvahendid ähm, äh, äh, integreerida selliselt eelarvesse, et, äh, et see eelarve jääb küll komisjoni alla, kuid samas on mõlemad institutsioonid vastutavad ka parlamendi ees nii et mis puudutab äh, sui generis institutsiooni, eks äh,, iseloomu välisteenistuse äh, osas, siis kõik halduskulud jäävad äh, komisjoni alla, kuid äh, eelarve täitmisele peab kinnituse andma parlament. kui aga soovite tõesti Lissaboni lepingut täies mahus rakendada siis äh, siinkohal me ei tohiks kulutada eriti väga palju ähm, äh, äh, personali peale, sest see personal peaks tulema komisjonist ja ka liikmesriikidest juba olemasolevatest ressurssidest. suur tänu, härra Kaier, üheks minutiks veel lisaküsimus. suur tänu, kui te lubate, mul on veel üks, üks küsimus, lisaküsimus. Ähm, ja see puudutab härra Idele küsimust oma hoiakus, te rääkisite, oma arvamuses te mainisite ka kasutajasõbralikkust äh, finantsmääruse lihtsustamises. mina aga leian, et siin on tegu lihtsalt äh, tühja sildiga. sest mis puudutab näiteks, me peame kõigepealt saama liikmesriikidelt äh, ähm, vahendite kasutamise kontrollisertifikaadi, minu küsimus olekski, et milline on teie arvamus selles osas? komissar, un minut. I am pleased to think on the lines. siin äh, ma olen samal arvamusel nagu komisjon siiani on olnud. meil peavad olema liikmesriikide deklaratsioonid, liikmesriikide tahe on siin otsustava tähtsusega ja samuti on oluline ka sertifitseerimine ka riiklike audiitorite poolt Grazie. Onorevole Chatsimarkakis. aitäh, härra Chatsimarkakis. üks minut. suur tänu. eelarve kontrollkomisjon tegeleb sellega, et vaadata, kas tõesti eh, maksed on olnud õiged ja kas on tehtud ka vigu ning te oma selgitustes ka näitasite, et te olete väga hästi kursis asjade olukorraga. kuid samas me ei soovi teada mitte ainult seda, kas kõik asjad olid eh, õigesti korraldatud, vaid ka, kas need maksed olid eh, tõhusad. kuid infot me saame liiga hilja ja see tähendab seda, et juba siis, kui makseid tehakse, see puutub nüüd teie pädevuse alla et, et te saaksite ka kontrollida, kas see makse saab tõesti ka eh, tõhusaid äh, tulemusi tuua. nii et kuidas te saate teha liikmesriikidele selgeks, et kui mõni meede ei ole seal liikmesriigis äh, osutunud tõhusaks, et siis see meede äh, üle vaadatakse, et selliseid mittetõhusaid makseid enam ei tehtaks. nüüd, mis puudutab regionaalfondi, põllumajandusfondi ja sealseid makseid siis me oleme näinud, et seda koostöö nende peadirektoraatide vahel ei ole olnud piisav. Grazie, signor commissario, per due minuti. aitäh, härra volinikukandidaat. lähtekohaks äh, selle debati puhul äh, peaks olema siiski see, et edusamme äh, on saavutatud juba kahe, võime siin viidata kahe tuhande kümnenda aasta eelarve täitmise menetlusele. ja äh, siin äh, ei ole meil tegemist mitte ainult formaalsete kriteeriumitega, tegemist on täiesti loomuliku äh, arenguga finantsmäärustiku puhul, et võetakse arvesse mitte ainult kasutajasõbralikke lihtsustusi, vaid ka ratsionaalsust ja toimimise seisukohast äh, on äh, seda palju raskem saavutada ja see puudutab iga-aastast äh, eelarve ülevaatamist. me oleme püüdnud võtta arvesse seisukohti kogu Euroopa Liidust, on ar-, alguse saanud ka avalikkusega ko-, konsulteerimine juba eelmise aasta oktoobris ja on finantsmäärustikku esitatud üle kahe tuhande muudatusettepaneku, paljud need on esitatud äh, toetuse saajate poolt, kuid kindlasti see aitab meil lisakriteeriumeid äh, välja töötada. aitäh, veel härra Tšotšimakakis. veel üks lisaküsimus, sellepärast liikmesriikides on siin kohustus, te just ütlesite, et peab süüdlasi nimepidi nimetama ning äh, see on teie relv, sest teie saate seda protsessi läbi viia, süüdlasi nime, äh, nimepidi nimetada. ja see ju viis ka minevikus ähm, selliste äh, vigade vähendamiseni. nii et ja mind soovitaks, huvitaks ka, kus on teie tegevuste kese, kas infrastruktuuris või teadus-arendustegevuses? Well, we have started the round of naming and shaming. me oleme juba süüdlaste nimepidi nimetamisega algust teinud äh, ja kindlasti algus on hea siiski edasi minna kahepoolselt. komisjon äh, on välja toonud neid rikkumise äh, kuid ma ei saanud päris hästi aru teie teisest küsimusest, mis puudutab prioriteete, kas see puudutas äh, talutavat veamäära või siis äh, äh, finantsmäärustiku parandamist. üldiselt on kaebusi seda just sellega, et suurendada erinevate uuringute osakaalu, üks A oli mõeldud kui äh, vähendus ja see on äh, signaal selle kohta, et midagi on äh, nende teadusuuringute alal valesti, aitäh. Grazie, non vedo nessuno segnato per il gruppo. aitäh, roheliste nimel ei ole keegi sõna soovinud. ja nüüd härra Šeterneki. siiski esimees vabandab siiski Roheliste nimel soovitakse sõna, palun um,. I would like to know when jah äh,, aitäh, esimees ähm,. kui me nüüd räägime lihtsustamisest äh,, kuidas seda teha, kuidas seda parandada, kas te olete selle poolt, äh, et äh, liikmesriigid peaksid äh, riiklike deklaratsioonidega välja tulema selles osas, kuidas nad soovivad rahaliste vahendite kasutamist parandada? aitäh, volini kaks minutit. lihtsam oleks äh, rääkida sellest, kuidas äh, meie seda parandame liikmesriigina. ma vaatasin, unustasin kõikides vastustes, mis puudutavad rikkumisi, mainida seda, et meil on äh, periood kahefaasiline, mis puudutab just lihtsustamist Eh, ja kaasfinantseerimist. Eh, tegemist on praegu kriisiajaga ja see on väga oluline just finantsmäärustiku alase arutelu seisukohast. Need kaks lihtsustamisvoori, vooru, et eh, ettemaksud ja kõik see, mis on nii-öelda kasutajasõbralikum selleks, et luua pinda selleks, et kriisile vastu seista, see ei ole alati kooskõlas hea finantshalduse tavadega ja finantskontrolli tavadega ja need kaks valdkonda praegu tõepoolest on põrkumas. me peaksime siiski äh, muutma äh, praegu elu lihtsamaks kõigile toetuse saajatele Äh, sest tegemist on kriisivastaste vahenditega. ja samas me peame muidugi ka heade finantskontrolli põhimõtetest kinni pidama. ja seda peab selle kolmeaastase finantsmäärustiku modifitseerimise puhul arvesse võtma võtma arvesse ka avaliku ning erasektori partnerlust ning talutavat riskimäära. kõik selle peaks sisse tooma finantsmäärustikku. ja palun pidage meeles ka seda, et ähm, meil äh, on äh, kriis praegu loonud erandliku olukorra, äh, meie ees on mitmed uued väljakutsed ka poliitik-, poliitikate väljatöötamisel ja seetõttu kasutame neid ettemakseid, aitäh! aitäh, nüüd äh, üks minut, kui soovite uuesti sõna. jah, äh, sooviksin selle küsimuse juurde tagasi tulla, ma tean, et me kõik soovime, et bürokraatiat oleks vähem, et äh, paberimajandus oleks väiksem, kuid siin on küsimus äh, poliitilisest tahtest, äh, kuidas äh, finantskontrolli lihtsustada ja nagu te ka ise ütlesite, kaheksakümmend protsenti on liikmesriikide pädevuses, kuidas seda kõike saaks koos parandada, ühises vaimus koos tegutseda, välja töötada parimad mudelid selleks, et liikmesriigid ka enda finantshaldust parandaksid nii et siin ei ole tegemist mitte ainult deklaratsioonidega paberil, vaid sellest, kuidas tõepoolest olukorda liikmesriikides parandada. Reigo Peru Minuto. palun, härra Levanovski, üks minut. Important pean ütlema, et eriti just äh, nii-öelda Ida-Euroopa seisukohast on äh, oluline see, et äh, kui esitatakse erinevaid kaebusi Äh, siis äh, kogu see ettevõtmine on äh, väga suur muudatus regionaalsel tasandil, midagi täiesti uut ning see parandas tegelikult finantsjärelevalvet nii-öelda uutes liikmesriikides ja kui me nüüd räägime rikkumistest, siis siiski me peaksime kogu seda valdkonda vaatama pigem positiivselt see teadlikkus selles osas, kuidas finantsplaneerimine, kuidas äh, sisekontroll, äh, finantskontroll toimivad, kuidas nad kõik on üksteisest äh, sõltuvad ja kuidas kasutada Euroopa vahendeid liikmesriikides ja seetõttu ma pöörduksin uut, vanade liikmesriikide poole et te eh, siiski eh, vaataksite õigest vaatepunktist eh, seda küsimust, et tegelikult on toimunud väga suur edusamm Ida-Euroopas, aitäh! Onorevole... aitäh, härra Šarneki, palun! do komisarza z Polski pytanie po polsku oczywiście. Suur tänu. Ma küsin Poola volinikult poola keeles küsimuse. kõigepealt sooviksin ma teid äh, õnnitleda suurepärase äh, sissejuhatava ettekande ja suurepäraste vastuste eest senini. mina olen eelarve kom-, kontrollikomisjonis oma fraktsiooni koordinaator ja sellest tulenevalt esitaksin ma järgmise küsimuse. kus on teie arvates kõige äh, suuremad Euroopa fondide raiskamised täheldatavad ja kuidas peaks neid lekkeid kinni toppima järgmisel viiel aastal? veel üks küsimus Äh, milline on teie arvates Euroopa Liidu edasise laienemise äh, maksumus Lääne, äh, Balkani riikidesse? härra Levandovski. minu arvates on tegemist suurepärase näitega sellest, kuidas kaks poliitikud on, on oposi-, üksteise vastu opositsioonis oma kodumaal, aga kuidas nad töötavad üheskoos Euroopa tasemel me rääkisime juba praeguse eelarve rakendamise süsteemist ja seal on kaks valdkonda, kus on puudujääke. kõigepealt ühtekuuluvuspoliitika, kus on kõige su-, rohkem rikkumisi ja teiseks äh, välispoliitika. Nendes kahes valdkonnas tuleb teha märkimisväärseid jõupingutusi nende lekete kinnitoppimiseks kuigi paljud inimesed arvavad, et ähm, haldusstruktuurist tulenevad kõige suuremad äh, äh, summad, mida raisatakse. tegelikult äh, kulub äh, haldusküsimustele vägagi tagasihoidlik summa Euroopa Liidu fondidest. vähemalt kui vaadata auditeid. võrreldes teiste eelarveosadega on halduskulud äh, üsna heas korras. nüüd laienemisküsimus. kõige ilmselgem küsimus siin ka Euroopa Parlamendi jaoks on Türgi Türgile läheks umbes kuuskümmend protsenti igasugusest äh, kandidaatriikidele määratud rahastamisest. ma hindan vägagi äh, Euroopa Liidu kandidaatriikide rahastamist, aga minu arvates sellele küsimusele kahe tuhande kümnendal aastal vastama ei peaks. härra Tšernetski, lisaküsimus suur tänu selle huvitava ja väga diplomaatilise vastuse eest. tahaksin ära mainida, et halduskulud on võrreldavad välispoliitika kuludega ja minu arvates peaks see vahekord muutuma. ja minu arvates on see teie ülesanne seda muuta. igatahes ma hoian teile pöialt ja loodetavasti saab teil olema tõhus ametiaeg. härra Levanovski, suur tänu! tõsi ta on, et viies rubriik on mõneti suurem kui neljas ja neljas rubriik kuulub proua Ashtoni pädevusse, ka tema kuulamine toimub praegusel hetkel. nelikümmend viis miljonit eurot eh, seitsme aasta jooksul Euroopa välisteenistusele siis. suur tänu, härra Sondergaard, kuue nimel praegu. kas ta on siin või on keegi teine kuuest kohal? Muito obrigado. Uh, nós temos estado aqui. Suur tänu, härra esimees. me oleme siin rääkinud tõhususest äh, raiskamiste ja rikkumiste vastasel võitlusel aga oluline on ka õigete poliitiliste otsuste vastuvõtmine selliste otsuste puhul, millel on eelarveline mõju. mitmete eelarveridade osas on kokku lepitud ad hoc korras erinevate huvirühmade vahel. härra volinikukandidaat, kas järgmise finantsperspektiivi aluseks võiks võtta nullmäära ja seeläbi üle, täielikult reformida Euroopa finantsmäärustik? Myśląc o przyszłości, e, thinking about future e, e, and the future financial perspective, kui nüüd vaadata tulevikku ja tuleviku finantsperspektiivide peale, siis peame me õppima minevikust, nimelt. mida varem me Äh, lepime kokku poliitilistes prioriteetides, seda lihtsam on äh, nendel eraldada ka rahasid. üks paljudest probleemidest on, kuidas tegeleda peamiste põhimõtetega, nagu näiteks kliimavasta, muutusevastane võitlus, mis on inimeste jaoks oluline. oluline on paika panna peamised põhimõtted, nagu näiteks siseturg minevikust võib, võib välja tuua esimene Delori pakett või siis näiteks Rahaliit, teine Delori pakett või siis laienemine, meis tekitas ka vastuolulisid Euroopas. esimene pra-, Barroso finantsperspektiiv puudutas Lissaboni agendat, aga sellega seoses ei olnud eriti palju positiivseid emotsioone. seega nüüd on meil tarvis kõigepealt paika panna peamised põhimõtted, millele me prioritiseerimisel poliitiliselt ja finantsiliselt keskenduksime. see oli ka äh, finantsmäärustiku ülevaatamise peamiseks eesmärgiks. aga see ülevaatamine lükati edasi taibukal kombel äh, järgmise komisjoni äh, ametiaega aga nüüd äh, on ju teada, et härra Barroso soovib paipa, paika panna kõigepealt kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia. ja seetõttu toimub ülevaatamine kõige varemalt juulis. see on siis selline poliitiline prioritiseerimine. siis on ka oluline järgmine mitmeaastane finantsraamistik aga nende küsimustega me ilmselgelt hakkame tulevikus tegelema. suur tänu, kas te soovite ka lisaküsimust esitada? üks minut. Aproveito porque a, eh, eh, a resposta de... jah. tegemist oli tarviliku eh, vastusega, härra Levanovski. minu küsimus on äh, et kui me nüüd läheneme uutele finantsperspektiividele, miks ei pea, võiks siis üle, ära kasutada praeguse finantsperspektiivi ülevaatamisprotsessi ja laiendada praeguseid finantsperspektiivi kahe tuhande viieteistkümnenda, kuueteistkümnenda aastani ja siis panna paika täiesti uutmoodi finantsperspektiivid. üks minut, härra Levandovski. ma kardan, et Te esitasite küsimuse kellelegi, kes on vägagi selle pikendamise vastu. tegemist on probleemiga, kuidas ühildada parlamendi ametiaeg finantsperspektiivide kestusega. mina arvan, et tule, et min-, minu ettepanek oli pikendada parlamendi mandaati seitsmeks aastaks, sellega ei oldud üldiselt mitmel põhjusel nõus. nüüd on meil aga finantsperspektiivide puhul tegemist viie aastaga, aluslepingutes on see paika pandud kui minimaalselt viis aastat aga see pikendamine ei ole ainuke võimalus, kuidas neid kahte mandaati ühendada, ühildada. ja selleks ei ole ka parlamendis äh, selget hääleenamust. suur tänu, härra Andreas, kas ta on siin? tundub, et ei, kas keegi asendab teda tema fraktsioonist? olgu, härra Herenhauser, ka tema pole kohal. olgu ongi meie poolt kõik, me pidasime ka ajast kinni. Merci, monsieur le president, je suis très impressionné. aitäh, härra esimees. mulle avaldab suurt muljet seda, kuidas ähm, eelarve kontrolli ähm, komisjon peab nii kenasti kinni ajapiirangutest, kuid nüüd tulles tagasi eelarvekomisjoni juurde ja meie soovime samamoodi talitada nüüd aga annaksin Rahvapartei nimel sõna härra Raimer Pöögele. ja ta on nagu geograafiliselt kiilutud nende kahe eh, enda ametipärija vahele. ja suur tänu! Eh, härra volinikukandidaat oli meil ka mm, meie kolleegiks eelarvekomisjonis ja ka läbirääkimiste ajal ähm, finantsperspektiivis ja seetõttu ma võin öelda, et tõesti ma tean, et ta on väga kogenud oma valdkonnas, kuid sellegipoolest me oleme ka näinud, kuidas rasketel aegadel nende läbirääkimiste ajal aastal kaks tuhat kuus terve komisjon ei olnud äh, piisavalt ähm, tõhusalt äh, hoidmas oma arvamusi. ja seetõttu sooviksin ma küsida järgmist. kõigepealt, mis puudutab Lissaboni lepingust tulenevaid eelarve muudatusi, siis millal tuleb teie arvates info selle kohta, kuidas me peame eelarvet äh, muutma erinevates valdkondades seoses Lissaboni lepinguga. ning mis puudutab nüüd seda vahearuannet, siis see puudutab nii pikendamist äh, kui ka mitmeaastate programmide pikendamist ja ka vahendite äh, suuremat läbipaistvust, siis siin tuleb aegsasti sellega tegeleda ja mitte ainult oodata, kuni saabub kätte aasta kaks tuhat neliteist. suur tänu ja härra Levanovski, palun kaks minutit. härra Raimer Pööge äh, toetas mind äh, minu õppeprotsessis, mis algas siin parlamendis aastal kaks tuhat neli. nüüd, mis puudutab äh, Lissaboni lepinguga kohandamist siis äh, peatselt me näeme, milline peaks olema see pragmaatiline ajastatus äh, seoses erinevate muutustega, mis puudutavad eelarvet? ja me peame ka ootama, millal esmane õigus siis jõuab ka äh, institutsioonide vahelisse äh, õigustikku. ja lepingus on ka sätestatud, äh, et nõukogu ja parlament esitavad ähm, mitmeaastase eelarveperspektiivi olulisemad teemad ja institutsioonide vaheline leping tegeleb ka paindlikkusega ja äh, paindlikkusvahend, vahendiga, mis puudutab siis ka mm, globaliseerumisvahendit. ning äh, siin on tegu väga äh, äh, kitsaste määradega. me peame ka vaatama, millised on äh, lisavajadused. Te teate, et me oleme finantsmääruse juba kolm korda üle vaadanud, kaks tuhat kuus aasta oli küll selline harjutus, mida ma hea meelega unustaksin. suur tänu ja härra Pöög ei soovi enam lisaküsimust esitada. ja Juta Hauk saab sõna üheks minutiks. suur tänu. tihti me oleme rääkinud ähm, erinevatest agentuuridest, ametitest ja nüüd ka ähm, me teame, et äh, agentuure äh, me loome ise seadusandliku aktika ja kuidas teie, härra volinikukandidaat, ähm, hindate praegust olukorda? üks teie kolleegidest ja ka üks ähm, minu kolleegidest on arvanud, et, äh, et agentuurid äh, tegelikult nõrgestavad ähm, Euroopa Komisjoni ja parlamendi läbiviidavat poliitikat. kui te arvate seda, siis kuidas te soovite olukorda parandada? ja minu jaoks on olulisem see, et me rohkem tõhustaksime agentuuride tööd, aga see ei puuduta mitte ainult agentuure, vaid see puudutab ka tervet komisjoni ja vastavaid teenistusi. ja kas te arvate, et siin oleks vaja ka Euroopa agentuuride finantseerimist vaadata lähemalt üle? ja võib-olla oleks vaja agentuuride rahastamine Äh, finantsmäärustiku äh, raames üle vaadata. suur tänu ja härra Levandovski! agentuuride puhul äh, me rääkisime antud juhul siis ad hoc agentuuridest ja kogu see arutelu on kestnud kahe tuhande neljandast aastast alates, võtsime arvesse ka neid mõjuhinnanguid, mida koostatakse nüüd, mis äh, võib juhtuda tulevikus, see peaks äh, olema pigem kohanemisprotsess äh, siis nende kolme uuega ja see peaks järgnema La Rosieri raportisse, kui ma ei eksi, see on umbes nelikümmend miljonit eurot nendele uutele agentuuridele, selleks et teostada järelevalvet finantssektoris ja see on finantskriisi eh, tagajärjeks. me teame tõepoolest, mis meil puudu on, need parameetrid. Eh, just agentuuride haldamise seisukohast ja ka komisjon eh, tegeles selle küsimusega eelmisel aastal ja institutsioonide vaheline töörühm on juba ka kokku kutsutud, proua Haug ja Inga samuti osalevad, Anjensen samuti osaleb, nii et me peame kindlasti kohtuma selle institutsioonide vahelise töörühma raames selleks, et kõrvaldada need puudused, mis nende agentuuride juhtimisel ja haldamisel on. kuid nüüd üks probleemidest just eelarve puhul, mida ka mainiti, tuleneb ka parlamendist, et üks viis muutmaks Euroopa Liidu eelarvet paindlikumaks on rubriikide arvu vähendamine. see oleks üheks vahendiks tagada suurem paindlikkus. kuid see siis eeldab seda, et meil on äh, vähem äh, alajaotusi eelarves. nüüd, äh, nüüd annaksin sõna härra Alvarole Aldest. Uh, lugupeetud volinikukandidaat, president Barroso oma töökavas tõi välja mitmed prioriteedid, üheks neist oli finantskriisivastane võistlus ning teisalt on äh, arendustegevus. räägime nüüd äh, rahandus- ja majanduskriisi vastasest äh, võitlusest, ma sooviksin teie seisukohta Euroopa globaliseerumisfondi kohta, kas äh, see kaasrahastus oli õige otsus ja kuidas me peaksime neid eelarveridasid äh, koostades äh, tulevikus silmas pidama. nii et mis siis juhtub äh, tulevikus selles valdkonnas ja kui räägime teadus- ning arendustegevusest, milline on teiepoolne ajakava sellele vahearuandele seitsmenda raamprogrammi puhul kuidas äh, täpselt jälgida seda, kuidas on teadus- ning arendustegevuse eelarvet kasutatud ja millised on prioriteedid äh, kaheksanda raamprogrammi jaoks? aitäh, härra Levandovski, kaks minutit. muidugi äh, globaliseerumisfond loodi vastusena erinevatele kartustele, mida väljendati ka Äh, Prantsusmaa referendumi raames ja nüüd on tegemist meil veel ka äh, majanduskriisiga ja tööpuuduse suurenemisega. me arutasime globaliseerimisfondi äh, mitmetel juhtudel me arutasime erinevaid äh, kollektiivvallandamisi eh, ning eh, ettevõtete liikumist eh, teistesse riikidesse. üks juhtum, kus Iirimaalt ettevõte oma tootmise viis üle näiteks Poolasse, minu enda koduriiki. ja globaliseerumisfondi selline muutus üheks eesmärgiks oli see, et siis seda vallandamiste arvu kuidagi vähendada või pehmendada ja pöörati tähelepanu ka teistele vahenditele, mida võiks kasutada, kuid see on äh, pigem selline diskretsiooniline vahend, et kes nagu esimesena kohale jõuab, see saab ka need rahalised vahendid ja ma tean, et mitmetes valdkondades, näiteks minu kodulinna Gdanski laevaehitustööstus ei ole valmis veel isegi leidma teed selle globaliseerumisfondini ja seetõttu on ka vallandamisi väga palju. Äh, tihtipeale on tegemist enam kui kümne tuhande isiku vallandamisega ja me peaksime uue finantsperspektiivi raames äh, siiski paindlikkust suurendama võrreldes praegusega ja selle peaks sisse tooma ka institutsioonide vahelisse kokkuleppesse aga teadus ning arendus äh, osas võib-olla peaksime selle uue küsimusena esitama, sest mul ei ole praegu enam vastamiseks aega. kui globaliseerumisfondi eesmärgiks oli muuta globaliseerumine Prantsusmaal populaarsemaks, siis äh, on see täielikult läbi kukkunud. kuid härra Alvarole nüüd uuesti sõna. aitäh! tõepoolest on tekkinud lausa järjekond, järjekord äh, globaliseerumisfondi ukse taha. ja soovisime teada, kuidas äh, tulevikus äh, saavad olema selle fondi suhted Euroopa Sotsiaalfondiga. kuid teine küsimus tegelikult puudutas just teadus- ning arendustegevust, palun. härra Levandovski ma vastaksin eh, sellele küsimusele, võttes arvesse ka seda, et eh, meil on eh, siin mitmeid väga mõjuvõimsaid vahendeid. Galileo ja ITEM on need kaks algatust, mis on tõepoolest väljapaistva suurusega ja teised on siis väiksemad teadus- ning arendusvaldkonna algatused? aitäh, Helga Trüppel Roheliste nimel, palun. Yes um,, I would like um, to come back. jah, ma tuleksin tagasi teie mõningate kõnede juurde siin parlamendis, härra Levandovski. Te väitsite, et äh, keskkond on seotud ka majanduse äh, taastamisega ning loomulikult see puudutab ka uute eelarveridade planeerimist. nüüd meil on, oleme saanud küll äh, tõendeid selle kohta, et me oleme olnud väga nutikad selles osas, kuidas rohelise tehnoloogiaga ka majandust taastada ja turgutada ja seetõttu ma sooviksin teada, kas te kavatsete oma arvamust muuta. suur tänu ja härra Levandovski kaheks minutiks. Congratulations on your way of pre-. Ähm, õnnitlused ähm, selle osas, kuidas te olete oma küsimuse ette valmistanud. Teil on siin juba äh, kolm erinevat rolli selle kuulamise ähm, jooksul. jah, tõesti, ma olen rääkinud äh, sellest äh, milline on äh, äh, söeenergiapõhise riigi probleemid, minu koduriik on selline äh, riik. ja elektri tarnimine minu koduriigis põhineb üheksakümne protsendi ulatusel just sütt kasutavatel ähm, jõujaamadel. ja seetõttu, mis puudutab uusi tehnoloogiaid, siis ma olen nõus sellega, et ma võin oma arvamust äh, muuta ja ma olen nõus sellega, et roheline tööstus on tõesti üheks parimaks äh, perspektiiviks Euroopa majanduse jaoks tulevikus. ja see on ka üheks oluliseks äh, väiteks roheliste äh, tegevuses, ma näen ka, et minu koduriigis on äh, sellisel hoiakul väga suur äh, mõju olnud. me peame üritama säilitada või jõuda nende standarditeni, mis on Euroopa Liidus, nimelt säästa rohkem keskkonda ja me peame kasutama ära uue tehnoloogia kõiki äh, võimalusi. ja ka minu kaasmaalased on äh, nägemas uut tehnoloogiat kui võimalust majandusraskuste vastuses võitluses. suur tänu! minu enda valimisringkonnas praegu just teostatakse esimest ähm, pilootprojekti selleks, et äh, säilitada ning konserveerida eh, just eh, süsinikdioksiidi heitmeid. härra proua Türo. tahtsin küsida, kas te olete teinud eh, midagi ka selles osas, mis puudutab sadamate reformi Poolas ja küsimus konkurentsi valdkonnast, kuidas te näete konkurentsi nende liberaliseeritud sektorite ning riigi abi vahel et Euroopa Liit ja riigi abi, et ühelt poolt siis äh, konkurents, mis on seotud äh, just äh, teatud sektorite restruktureerimisega ning teiselt poolt riigi abi ning kuidas Euroopa Liiduga see kõik seondub. härra Levandovski, palun uh,. Find better laboratory in this respect than mine home country uh, minu arvates on kõige paremaks näiteks siin just minu kodumaa, kus laevandustööstus on suurt mõju avaldanud, seal on kolm suurt äh, laevatehast, äh, mida, mille tegevust on tõsiselt äh, pärssinud Euroopa konkurentsiõigus seega meil on tõesti probleeme konkurentsiõig-, konkurentsiõigusega ja me peame mõistma, et äh, äh, õiglast konkurentsi ei saavuta riigi rahasid äh, kasutades. tegemist on konkurentsi moonutamisega. aga tuleb ka mõista, et on väga keeruline lühikese aja jooksul ümber lülituda endisest rahastamiskorraldusest uude. Teie saavutasite selle pikkade aastate jooksul, meil on ainult väike aeg kasutada ja tulemuseks ongi see, et äh, Euroopa konkurentsiõigus praegusel hetkel on hakanud elimineerima suuri pro-, äh, Poola laevatehaseid. Skoval arrive just. härra Paraskoval jõuab õigel ajal kohale. Teil on sõna üks minut, lugupeetud kolleeg. E, e, suur tänu härra Levandovski, mina räägiksin Euroopa Liidu välispoliitikast. mida te arvate, kui palju tuleks eraldada rahasid välisteenistusele? see on uus element äh, Lissaboni lepingus, aga see on ka oluline valdkond äh, ning samuti tahaksin ma teada, kui palju te peaksite, arvate, et tuleks rahastada Euroopa partnerlust? tuleb ju tunnistada, et äh, sinna pole viimastel aastatel eriti palju äh, raha eraldatud. niisiis, milline on teie arvamus selles küsimuses ja milline peaks olema ideaalne rahastamistase äh, näiteks idapartnerlusele? nii et me saaksime Euroopa Liidus võistelda ka Vene mõjudega nendes piirkon-, selles piirkonnas. härra Levandovski. rubriik neli, välisasjad. see on viimastel läbirääkimistel e, eelmistel läbirääkimistel ju olnud kurikuulus, valmistanud peavalusid e meil on siin äh, selles valdkonnas tegemist kõige suurema hulga uute ülesannetega, äh, mida e-, eelnevad eelarved ei kata. välisteenistuse äh, valdkonda kuuluvad paljud erinevad piirkonnad, riigid, Kosovo, Palestiina ja on ka palju raha, rahastamisvajadusi. idapartnerlus oli esialgseks eesmärgiks küll, kuid rahasid sellele ei eraldatud. naabruspoliitika äh, alla äh, on eraldatud idapartnerlusele kuus äh, miljardit eurot tegemist on, tegemist ei ole algselt äh, äh, eraldatud summadega, vaid äh, seda on võetud muude eelarveridade marginaalidest. ning kuna me räägime siin suurest, geograafiliselt suurest piirkonnast, peame me neid rahasid haldama väga korralikult ja lisarahad saavad tulla ainult väljaspoolt Euroopa Liidu eelarvet kahe tuhande kümnendal, üheteistkümnendal aastal ei ole meil tegelikult neid lisarahasid kuskilt võtta. sest äh, mingisugust äh, marginaali äh, neljandas rubriigis praegusel hetkel ei ole. ei ole kuidagi võimalik olemasolevaid summasid äkki suurendada. aga nende rahade taibukast kasutamisest teate teie võib-olla isegi rohkem kui mina. härra Koval, kas te soovite lisaküsimust esitada? ei. siis proua Mihhailova Njemski. Äh, благодаря много, господин председател. Уважаеми господин Левандовски, э, по стечение на... Suur tänu, härra esimees. härra Levandovski. härra Loosovist Lits äh, esitas juba peaaegu terve selle minu poolt plaanitud küsimuse ära, aga ma tooksin välja veel paar aspekti. Te ütlesite, et komisjon kavatseb kiirkorras finantsmäärustiku üle vaadata, võttes arvesse öö, äh, uut Euroopa välisteenistust. vahest tooksite välja vähemalt esialgse ajakava selleks ning teiseks milline on teie arvates teie roll volinikuna dialoogis äh, nõukogu ja parlamendiga, mis puudutab just ühtset välis- ja julgeolekupoliitikat? Naturi härra Levandovski, kaks minutit. ma ei soovi siin oma sõnu üle korrata. Euroopa välisteenistus ei ole Äh, lihtne probleem, äh, mida lahendada finantsmäärustiku puhul. sellest räägiti ka viimases parlamendi resolutsioonis äh, kahe tuhande kümnenda aasta eelarve kohta. seal nõuti, et kõik finantsmäärustiku muutused tuleks läbi viia läbi triloogi. see, et seda ei saaks teha niinimetatud kiireloomulise menetluskorra läbi. aga kui me soovime välisteenistust tööle saada aprilli lõpuks, peame me finantsmäärustiku kiireloomuliselt üle vaatama, vastupidus, vastupidiselt sellele, mida sellest arvab Inga Kressle. ma tean väga hästi, milline tema positsioon on ma juba rääkisin, et tegemist peab olema sõltumatu institutsiooniga, kellel on oma eelarve. tal peaks olema ka oma halduseelarve. me ju anname teile aru siin paralleelselt proua Ashtoniga, tema vastab ka nendele samadele küsimustele, niisiis ma väga konkreetseks ei sooviks minna, aga mis puudutab tegevuskulusid, siis see peaks kuuluma komisjoni eelarve alla. aga nii tegevus- kui halduskulude puhul tuleb aru anda ka parlamendile, mis puudutab arvete kinnitamist, sest parlament öö, ähm, vastutab nende küsimuste eest. suur tänu! härra Kelfin sotsiaaldemokraatide nimel. härra Lewandowski, me kõik teame, et Euroopa majanduse arengu jaoks kriisi ajal ja eriti kriisijärgsel ajal ei ole meil piisavalt palju rahasid. seetõttu tuleb olemasolevaid ressursse võimalikult taibukalt äh, kasutada. üks võimalus oleks kasutada Euroopa Investeerimispanga abi. järgmise komisjoni äh, poliitilistes suunistes kutsub härra Barroso üles äh, ühildama Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Liidu äh, rahasid. meil on instrumendid olemas härra Levandovski, kui äh, palju peaks äh, Euroopa Investeerimispank osalema eelarve prioriteetide paikapanemises Euro Euroopa Liidus? Äh, kas härra Barroso mitte liiga palju ei looda selle panga peale? kahe tuhande seitsmendal aastal teadus väikeettevõtete alal paika pandud Euroopa investeerimisinstrumendid, kas nad on olnud edukad ning kas pea, peaks paika panema ka pikemaajalise investeeringu instrumendid, kuigi härra Pooso selle, Barroso sellele vast-, on vastu. härra Levanovski, kaks minutit. peamiseks vahendiks, eelarveliseks vahendiks majanduskriisiga võitlemisel on majandustaastuskava ning seda me rahastame, aga see on paika pandud üsna hilja ja see koosneb viiest miljardist eurost, eurost. see lisandub siis äh, euro-, liikmesriikide elandamis, elavdamiskavadele ning on suhteliselt väike võrreldes nendega. aga samuti tuleks ära mainida Euroopa äh, üldiste fondide kättesaadavust. näiteks ühtekuuluvusfondist eraldati kuus miljardit eurot kriisivastaseks võitlemiseks nüüd investeerimispanga roll suureneb. ja nimelt on üritatud su-, äh, suurendada investeerimispanga kapitaliseerimist, suurendada selle nähtavust äh, ja mõju VKE-dele. meie oleme vahendajad ja, ja on paika pandud reeglid, et vahendajad peaksid tegutsema oluliselt tõhusamalt Euroopa Investeerimispanga rahade vahendamisel kasusaajatele. seitsmekümne viie miljardilise krediidi puhul igal aastal räägime me tegelikult äh, kahesajast miljardist eurost kogusummana ning seetõttu ma soovin, et kõik finantsinstrumendid äh, integreeritaks äh, Euroopa Liidu eelarvega. ma saan aru, et president Barroso andis äh, ülesande härra Camdesüüle, kes on endine ähm, valuutafondi president, tulla välja ettepanekuga selleks, kuidas Euroopa Investeerimispank saaks enam tegutseda ka väljaspool Euroopa Liitu soovite, kolleeg, sõna? vaid üks sõna. kui äh, Euroopa Investeerimispanga roll äh, suureneb, kas äh, leiate, et peaks olema ka paralleelne eelarve Euroopa Liidu eelarvele, kui meil on palju siin paralleelseid vahendeid mis puudutavad ka erasektorit, siis eh, Euroopa Liidu eh, eelarvel saab olema ju ka paralleelne eelarve ja kuidas eh, see mõjub läbipaistvusele Euroopa Liidu poliitikate puhul. üks minut, härra Levandovski. me võime tõepoolest näha Euroopa Investeerimispanka kui teatud EU, Eurotsooni IMF-i, kuid kui me soovime, et see pank oleks äh, tõhus, siis äh, peab see tegutsema ühenduse eelarvele põhinevalt, tegemist on äh, siiski eelarveliste kulutustega ja mitmetes riikides on arusaam ka Poolas et avaliku ning erasektori partnerlus ei äh, toimi, kuna on äh, mitmeid probleeme, kaasa arvatud erinevad pettuse vormid äh, ja seda on raske ähm, kontrollida. kuid äh, sellised partnerluse vormid on siiski hädavajalikud, kui me soovime võimalusi suurendada, siis ainsaks viisiks on läbi äh, erinevate finantsinstrumentide ning Euroopa Investeerimispank on meie üheks põhiliseks äh, hoovaks. aitäh! nüüd äh, sõna härra Kodmanisele, üks minut. Like suur tänu. ma sooviksin teada saada rohkem struktuurfondide kohta, sellepärast et tähtaeg on praegu möödas ning nelikümmend viis miljardit on äh, selliste, on vahendite maht, mida liikmesriigid ei ole saanud äh, rakendada. ühtekuuluvusfondi äh, tähtaeg on sel aastal. ning siin võib arvuks tulla isegi kuusteist miljardit. see tähendab, et liikmesriigid ei ole oma kohustusi täitnud mis puudutab siis vahendite kasutamist. ning küsimus on, kuidas Euroopa Liit peaks nüüd seda raha kasutama? sest äh, kas see läheb äh, edasi näiteks üleilmastumise vahendi alla või kuhugi mujale? või siis makstakse see raha tagasi liikmesriikidele? et see, siin ei ole praegu olukord selge, milline on teie arvamus? suur tänu, küsimus on väga selge ja härra Levanovski, teil on kaks minutit mis puudutab äh, nüüd neid äh, võetud kohustusi, siis see tähendab seda, et äh, selle poliitiline, seda poliitilist lubadust ei täidetud ning me ei ole saavutanud oma eesmärke. suureks probleemiks siin ähm, maksete osas on äh, struktuurifondid ja nende rakendamine N plus, N pluss kaks, N pluss kolm ähm, äh, reegli alusel. ma tean, et äh, see on tunnustatud, see on teada probleem. et peale seda, kui me soovime hakata seda raha taaskasutama, siis see praeguses kriisiolukorras on väga keeruline ning eelarve mm, puudujäägid erine-, liikmesriigiti on ka erinevad. ja artikkel seitseteist ähm, institutsioonide vahelisest äh, lepingust samuti puudutab seda. nii et palun ärge oodake praegu seda minult ja see puudutab ka äh, komisjoni kollegiaalsust et mina hakkaksin üksinda lahendama seda mm, väga tuntud äh, selget probleemi. suur tänu, teine küsimus. Äh, komisjon on, on suurendanud eelmakseid seoses äh, kriisiga, kuid samas võib tekkida sellist Ähm, regionaalprogrammidega. sest seoses äh, nende probleemidega, mis on tekkinud pankadel ja valitsustel, et äh, soovitakse liikmesriikide omaosalust äh, vähendada fondivahendite kasutamisel ja ma peaksin ütlema, et siin on selle idee suuri poel, pooldajaid. ja kui me vaatame, et äh, sügisel oli ähm, ähm, maksete äh, rakendamise osas liikmesriigiti äh, määrad äärmiselt suured, siis ähm, mis on teie arvamus, kui valitsused, pangad ei saa seda oma rahastamismäära täita, siis milline oleks teie tegevuskava ja, ja arvamus ja ja vastavad pakkumised, et kas siin peaks oma omavahendite ja omaosaluse osa üle vaatama. suur tänu, härra Levandovski, palun. siin on tegu kahepoolse probleemiga. ühelt poolt on siin tegu äh, distsiplineeriva äh, küljega. ma tuleksin tagasi selle mõtte juurde, mis äh, mis puudutab siis oma osaluse täielikku kaotamist, ma arvan, et see on võimatu ja seetõttu oleks parem keskenduda ettemaksetele. ja komisjon on siin äh, kahes voorus edenenud, kahe tuhande kaheksandal aastal oli siis esimene voor ja kahe tuhande üheksandal aastal vaadati, et kuidas äh, suurendada ühtekuuluvusfondi vahendite kasutatavust ja seda just ähm, äh, kriisi kontekstis ja kuidas suurendada nende fondivahendite kasutatavust äh, just vastusena kriisile. suur tänu! suur tänu! nii. kui ühenduseelarvet äh, rahastatakse nii, nagu seda praegu tehakse, siis on see justkui ähm, koer, kes enda saba taga ajab. liikmesriigid ju ise Äh, rahastavad teatud tegevusi läbi ühenduse eelarve. ja see on küsimus, mida me peame kõik koos ühiselt käsitlema. komisjon äh, põllumajandus- ning regionaalasjade komisjon samuti palusid sõna üheks küsimuseks kumbki ja seetõttu ma tervitaksin härra esimees De Castrot, kes esindab äh, antud juhul enda komisjoni ja annan ühe minuti küsimuse esitamiseks, vabandan, et see aeg nii lühike on, nii et kogu see küsimus-vastus võib äh, aset leid-, äh, võib äh, võtta viis minutit, nii et on võimalus lisaküsimus küsida selle aja jooksul. härra esimees, palun. suur tänu, härra esimees Lamassoor. tänan teid ka põllumajanduskomisjoni nimel selle võimaluse eest. mis puudutab põllumajanduse eelarve tulevikku, siis sellel on väga suur mõju meie põllumajandusele kuni aastani kaks tuhat kolmteist. on öeldud, et eelarvet aastani kaks tuhat kolmteist tuleb äh, vähendada ning viimastes mitteametlikes dokumentides on sellest ka räägitud kuid see on hoopis vastupidine sellele, mida varem on öeldud, nimelt et äh, põllumajandus peab hakkama saama kahe suure probleemiga, see on siis toiduainete varustuskindlus ja ka toiduainete ohutus. härra volinik, te, te mainisite, et ilma põllumajanduspoliitikata su-, suurenevad kulud veelgi. see puudutab eelkõige just Saksamaad, Prantsusmaad ja Hispaaniat. Ehm, siin on erinevaid moonutusi, näiteks eh, Suurbritannia on ehm, põllumajanduskulutusi suurendanud, kahe tuhande üheksandal aastal oli siin üle eh, saja miljoniga. siin oli tegu just ehm, ettemaksetega, teiste toetustega eh, põllumajandusele mida arvate teie, härra volinikukandidaat, sellisest olukorrast ja mida te soovite öelda ähm, äh, äh põllumajandusvaldkonnas tegevatele inimestele, et äh, tegelikult meie äh, vahendid on palju väiksemad kui see, mida USA kusutab, kasutab põllumajanduses perception, the jah, tõesti, härra esimees, on olukord selline, et äh, kulutused põllumajandusel on tegelikult palju väiksemad kui arvatud. siin on tegu ühenduse poliitikaga ja see puudutab eelkõige just mõningaid uusi äh, liikmesriike nii et äh, kui alguses ka äh, oli põllumajanduskulutuste mm, maht seitsekümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest, siis praeguseks on see kolmkümmend viis protsenti. nii et kui me vaatame, äh, kuidas programmeeriti mm, eelarve kasutamist aastateks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, siis siin oli tegu väga mm, olulise kokkuleppega Prantsusmaa ja Saksamaa vahel ja me peame, me teame, et Alan Lamassuuri koduriigi pealinnas tuleb põllumajandusministrite koosolek ning suur osa neist arvab, et põllumajanduspoliitika on tegelikult väga hästi organiseeritud, erinevalt üldisest arvamusest ja suur osa liikmesriikidest tegelikult toetab põllumajandus, ühise põllumajanduspoliitika jätkamist. me peame küll seda modifitseerima, me peame kaasama rohkem ka eh, keskkonnaga seotud teemasid ja selline muutus peaks olema ka osaks äh, uuest ühis, äh, ühisest põllumajanduspoliitikast. kuid ma ei leia, et äh, neid suuri ühiseid Euroopa Liidu saavutusi tuleks nüüd uuesti renatsionaliseerida ja anda see poliitika täielikult liikmesriikide pädevusse. suur tänu ja nüüd palun härra De Castro, äh, kas te arvate, et et äh, liikmesriikide käte selle poliitikaga ähm, pädevuse andmine on äh,, suurendab ainult konkurentsimoonutust. jah, on minu vastus, ütleb härra Levandovski. siin on tegu äh, põllumajanduspoliitika ja, ja ühtekuuluvuspoliitika kaasrahastamise väga keerulise probleemiga siin kas see, siin on ka esitatud küsimus, kas see peaks olema territoriaalse ühtekuuluvuse ähm, üks osa, nii nagu see oli varem? rubriik kaks on põllumajanduspoliitika oma, nii et mina ei äh, soosi seda, see poliitika liikmesriikide pädevuse täielikult andeks, suur tänu! aitäh nende küsimuste eest härra De Castrole! nüüd äh, proua Hübner, kes on Regionaalasjade Komisjoni esinaine. tema on samuti siin ja temalgi on õigus äh, üheks küsimuseks, äh, mis kestaks siis minut ja pärast on võimalus veel üheminutine küsimus pärast vastust esitada uh,. I, I will ask in härra esimees, ma küsin küsimuse inglise keeles. neljandas vastuses ette esitatud küsimustele. Te ütlete, et eh, tulevane eelarve peaks vastama suurtele tuleviku väljakutsetele, kliimamuutusele, konkurentsivõime vähenemisele ja nii edasi sidususpoliitika, ühtekuuluvuspoliitika on eh, tõepoolest just nendele küsimustele keskendunud eh, ja minu küsimus on lühike ja oleksin tänulik, kui võiksite selgitada, miks te arv, arvate, et see, mis on äh, äh, nii-öelda traditsioonilised poliitikad, et need siis äh, nagu ei ole tuleviku väljakutsed? aitäh, härra Levanovski, palun! Domestic exchange mm,. et siis meie siseriiklik mõttevahetus inglise keeles seekord. see ei ole õige, mida te välja tõite, ma oma sissejuhatavates märkustes tõin välja selle, et ma sugugi ei arva, et kõik, mis on traditsiooniline, oleks justkui aegunud. innovatsioon samas on oluline selleks, et ümber vaadata praegused mehhanismid ja see puudutab ka ühtekuuluvuspoliitikat, mitmetasandiline valitsemine, ka ühtekuuluvuspoliitikas äh, tagab selle, et oleks äh, parem mini võimalik planeerida ka äh, rahade jagamist. nii et mingis mõttes on see äh, tegemise käigus õppimine, eriti just selles äh, Kesk- ning Ida-Euroopa regioonis, siin on teatud paradigmade nihkumine ühtekuuluvuspoliitika arengusse, me peame sellest, sedagi silmas pidama, me ei räägi siin mitte ainult ümberjagamisest, vaid äh, räägime regioonide potentsiaali kasutamisest. Äh, nii et me positiivselt kasutame regioonide potentsiaali, mitte lihtsalt ei püüa seinu äh, maha lõhkuda. nii et ühtekuuluvus oleks konkurentsivõime ning arengu kandjaks, mida juba praegu on silmas peetud äh, ühtekuuluvus pea, äh, ühtekuuluvuspoliitika teatud äh, lissaboniseerimises. nii et see on midagi täiesti uut esmases Euroopa Liidu õiguses. proua esinaine veel üks minut. aitäh selle vastuse eest. kui ma õigesti aru sain, siis teie oletus on siiski erinev sellest, mida ma arvasin, te leiate, et äh, ühtekuuluvuspoliitika on äh, siiski äh, moodne tänapäeva poliitika, kuid rääkides nüüd finantsperspektiivist, härra volinikukandidaat, enamik investeeringutest, mis on vajalikud kliimamuutuse osas, et tegelikult eeldavad äh, tegutsemist just äh, riiklikul ning kohalikul tasandil. aitäh, proua esinaine. nüüd äh, tuleme tagasi eelarvekomisjoni liikmete juurde ja annan sõna üheks minutiks härra Jose Manuel Fernandesele. suur tänu, esimees kliimamuutuste asjus peab Euroopa üles näitama solidaarsust. ja paraku ei ole Euroopa Liit, liidrid äh, konsulteerinud parlamendiga. paika on pandud fond vaesemate riikide abistamiseks äh, äh, nendes küsimustes, mis kest-, kehtib kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani Euroopa aga ei tohiks unustada omaenda olukorda. härra volinikukandidaat, kas te ei arva, et isegi juba praegusel hetkel mis puudutab teadusuuringuid, pilootprojekte, siis nende rahastamises on Euroopa Liit maha jäänud, ei ole enam konkurentsivõimeline. ja kui me soovime ühildada kliimamuutuste vastase võitluse konkurentsivõime parandamisega, siis võib-olla peaksime me tõhustama oma tegevust selles valdkonnas. see mõjutab loomulikult ka öö, mitmeaastast finantsraamistikku. suur tänu, härra Levandovski, kaks minutit. teadus ja avaliku sektori poolt teadustöö rahastamine on mõistlik siis, kui tulemused on ka majanduslikult tasuvad ja mõistlikud. teaduse rahastamine selle enda pärast ei ole mõistlik. see peab ka majanduslikult ennast ära tasuma. ja siin seisneb ka Euroopa Liidu probleem. teadustöö rahastamise osas võib-olla me teistest riikidest nii palju maha ei jäägi, aga puudu on just avaliku sektori äh,, erasektori äh, kaasamisest. seda võis täheldada ka Galileo puhul äh,. algselt pidi see olema era- ja avaliku sektori partnerlusprogramm, aga nüüd rahast-, on, on see puhtalt avaliku sektori poolt rahastatud. ning äh, see seab küsimärke ka tulevaste eelarvete ette. niisiis Eh, mis puudutab eh, avaliku sektori poolt teadustöö rahastamist, siis ei ole see seotud mitte ainult rahasummade suurusega, vaid ka ärikultuuriga, eh, ettevõtlusvaimuga ja ka sotsiaalse keskkonnaga, mida on tarvis avaliku sektori rahade tõhusaks kasutamiseks teadustöös. aga te mainisite ka teist probleemi, äh, meie äh, poolt pakutavat abi vaesematele riikidele ning nüüd tundub see olevat puhtalt äh, liikmesriikide asi leida need kaks miljardit eurot igal aastal. kahe tuhande kümnendast kahe tuhande viie, kaheteistkümnenda aastani eraldab Euroopa Liit oma eelarvest sellest summast ainult sada viiskümmend miljonit suur tänu, härra Fernandes. Francesca Balz-. annan nüüd sõna proua Francesca Balzanile. suur tänu, härra esimees. täna räägiti juba mitu korda paindlikkusest et eelarve on palju tõhusam, kui ta on paindlikum ja meie Euroopa Liidu eelarve paindlikkus vahendid tulenevad institutsioonide vahelisest lepingust, kuid ei ole piisavalt tugevad. üheks tõendiks on see, et me ainult suurte raskustega suudame finantskriisi eh, hallata. kuidas teie, härra Levanovski, soovite konkreetselt rohkem paindlikkust saavutada Äh, Euroopa Liidu eelarvest, suur tänu. härra Levandovski, kaks minutit. suur tänu, see oli üks ähm, kõige olulisemaid äh, ähm, mõtteid, nimelt mis puudutab paindlikkuse suurendamist, me peame seda tegema erineval viisil, üks puudutab siis äh, seda, et ähm, äh, paindlikkuse äh, vahendid on äh, institutsioonide vahelises läbirääkimises mitu korda kasutatud, ma arvan, et viimati puudutas seda üheksakümmend ähm, ähm, miljonit aastaks kaks tuhat kümme, siis oli läbirääkijaks arvatavasti Laslo Surjan. kuid äh, peab olema ka võimalik nende vahendite üleviimine järgmisse aastasse, seetõttu see paindlikkuse vahend peab ka suurenema. väga palju on selliseid ootamatuid sündmusi, mis on ootamatud nii parlamendi jaoks kui ka komisjoni jaoks ja sellisel juhul me peame äh, suutma leida uusi vahendeid. Need kakssada miljonit aastas äh, ei ole äh, päris piisav, nii et me peame siin vaatama erinevate fondide vahendeid. sellisel juhul me oleme saavutanud väga hea kokkuleppe ka finantseelarve kaks tuhat seitsekümmend kaks tuhat kolmteist raames ja me peaksime siis seda, seda, sellest kokkuleppest lähtuma ka järgnevate ähm, eelarvete osas. suur tänu, Francesca, kaks minutit. Pensa che sia prioritario intervenire quando... suur tänu. ma arvan, et äh, väga oluline on vaadata just erinevaid rubriike, millega on tekkinud suuremaid äh, probleeme, näiteks üks A ja neli. kas te olete samal arvamusel? suur tänu ja härra Levandovski, palun. Äh, jah, see puudutab järgnevatel aastatel äh, tulevaid probleeme. kui me vaatame aastat kui me vaatame aastat kui me vaatame praegu äh, üks A, üks B marginaale, siis see on äh, olematu, on see marginaal ja sama on ka rubriik nelja osas, nii et me peame äh, siin paindlikkust kasutama selleks, et olukorda muuta. loomulikult on, on siin küsimus ka selles, kuidas me kasutame selle eelarve ülevaatamist paraku ähm, me oleme ka näinud, et viimati on olnud just äh, rubriik kaks äh, vahendite üheks suurimaks allikuks. suur tänu! nii et see on kindlasti üks tänase õhtupooliku sisukam vastus. nüüd annan sõna sellele, kes äh, päästis Euroopa konventsiooni Jean-Luc Dehene suur tänu, härra esimees, te olete tõesti väga sõbralik. härra äh, volinikukandidaat, ühe oma vastuse raames te ütlesite õigusega, et äh, Rooma leping kõneles palju rohkem omavahenditest kui meie täna. kõigepealt äh, see puudutas siis äh, tolli ähm, makseid ja nüüd me räägime oma vahenditest kui äh, vahenditest, mis tulevad liikmesriikide eelarvetest. seetõttu on tekkinud ka mõningad äh, raskused, kui need vahendid on äh, mujale pidanud suunatama või kui on, kui on satutud finantskriisi. Lissaboni leping esitab uued väljakutsed ja härra volinikukandidaat juba mainis ka äh, nendest raskustest, mis on äh, tekkinud omani-, oma vahenditega. ma arvan, et komisjon peab siin tõesti keskset rolli mängima. kas te aga ka komisjonis tagate selle, et äh, komisjon tõesti väga aktiivselt tegeleks omavahendite küsimusega, palun? When we are talking on, on kui me räägime siin omavahenditest, siis öö, tuleb ette kohe loomulikult Alain Lamassouri nimi. tema algatas selle arutelu omavahendite tuleviku üle. tuli välja selle oma töödokumendiga ka vaidlustes rahvusparlamentidega. ma juba mainisin, et diagnoos on enam-vähem sama. kahe tuhande viienda aasta ülemkogu järeldused äh, on sellised, et äh, seal on erand erandite otsas, kunagi pole olukord olnud nii keeruline. juba Rooma lepingust alates. omavahendid sõltuvad seitsmekümne viie protsendi ulatuses äh, liikmesriikide panustest, liikmesriikide mentaal, mentaliteet aga on selline, et me soovime oma, oma raha ka tagasi saada diagnoos on väga selge. näiteks Barroso esimene meeskond oli passiivne oma res-, vahendite osas pärast volinik Saieri tegevust, kes äh, tuli välja kandidaatriikide maksuettepanekutega, kõigepealt Soome ettepanek, et liikmesriikide panus sõltub, et eelarve peaks koosnema ainult liikmesriikide panusest. Euroopa Parlament ja Alain Lamassoure aga tegid sellele palju muudatusi. minu ülesanne nüüd on äh, töötada edasi kahes faasis. kõigepealt ülevaatamine ja siis uus ettepanek. loomulikult tuleme me omavahendite osas välja uu-, oma ettepanekuga, aga ma soovi-, ja ma sooviksin, et see küsimus oleks minu portfelli keskmes, aga kahjuks kuulub see küsimus suuresti liikmesriikide pädevusse ja ma võin siin, siin tsiteerida ka peaminister Browni Äh, et kui me eelmine kord üritasime uut maksu paika panna, kaotasime me Ameerika. Euh, nüüd äh, annaksin sõna härra Stefan Le Follile. aitäh ja tere õhtust härra Levandovskile. minu küsimus seondub eelnevaga. Te olete olnud väga hea äh, eelarveekspert ning haldaja, milline on äh, teie arvamus äh, Euroopa Liidu eelarve taseme kohta? kas äh, me peaksime otsustama pigem väiksema piiratud eelarve kasuks või siis te sooviksite siiski piisavalt tugevat Euroopa Liidu eelarvet, et Euroopa Liit saaks olla ka äh, tulevikus tegija maailma tasandil. ja küsimus ka ÜPP kohta. Te rääkisite moduleerimisest ning vabatahtlikkusest. kas te siis pooldate kaasrahastamist äh, põllumajanduspoliitikas? aitäh selle küsimuse eest, härra Levanovski, kaks minutit, palun. Has keegi, kellel on eelarve portfelli, siis muidugi peab ütlema, et mida suurem eelarve, seda parem, sest see justkui suurendaks ka minu rolli. kuid äh, ma pean selle, selle olukorda, seda olukorda ka teisest perspektiivist vaatama, vaatama praegust äh, kriisijärgset äh, olukorda. me ei äh, saa siin luua nii suurt äh, lünka äh, Äh, parlamendipoolse ettepaneku ning tegeliku eelarve vahel äh, siis kahe tuhande neljandal, kahe tuhande kuuendal aastal selles osas, mis puudutab äh, finantsperspektiivi kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat üksteist, nii et ma leian, et need arvud peaksid olema üksteisele lähemal seisvad. ja parlamentki peaks seda arvesse võtma enda poolsetel aruteludel ning lugemistel. sest meil on vaja uut menetlust ja enam äh, lepitust. algseks eelduseks Euroopa Parlamendi poolt on see, et me peaksime ressursse arutama just vastavalt äh, tõusvatele vajadustele, nii et kindlasti saame rääkima siin vähematest vahenditest, meil on tegemist eelarve indekseerimisega ja eelarve tõ-, kasvab, kuid äh, eelarveliste kulutuste puhul ja isegi äh, kriisioludes kasvasid eelarvelised kulutused äh, siiski palju kiiremini, riikide puhul palju kiiremini kui Euroopa Liidu eelarve. seda just indekseerimise tõttu ja see ongi probleemi kese, sest alati on lihtne on sissemakseid äh, ühenduse eelarvesse kärpida äh, palju kergem kui äh, riiklikusse eelarvesse, siin peab arvesse võtma avalikkuse hoiakuid ja nii edasi, nii et me peame olema siin realistid. aitäh, härra Le Foll. veel üks küsimus kas see siis tähendab seda, et te siis pigem äh, soovite olla realist või siis äh, olla ambitsioonikam komisjoni liikmena? lihtne küsimus, härra Levanovski. ma ei tea, kas see nüüd äh, tõesti lihtne on, selle, seda ma ei tea, peame vaatama, kuidas asjad lähevad, see on pigem sellise ausa vahendaja seisukoht. ma sooviksin muidugi palju suuremaid ressursse, sest ma näen, millised on need väljakutsed, mis meie ees tegemist on tõepoolest suurte oluliste väljakutsetega, näiteks äh, kliimamuutuste valdkonnas, ITER-i, Galileo finantseerimises, ähm, nii et tegemist on suurte ettevõtmistega, mis vajavad miljardeid, mitte miljoneid äh, eurosid. kuid äh, see on pigem praktiline küsimus, mina oleksin äh, pragmaatiline, olen isegi ühtekuuluvusriigist, olen riigist, kes on kõige suurem äh, toetuse saaja, abisaaja ühenduse eelarvest. nii et nüüd ma pean veidi küll ennast sellest riiklikust, rahvuslikust identiteedist lahutama komisjonis. nii et siis meie saame otsustada, kas äh, kõik inimesed, kes ei ole meie poolt, on meie vastu nüüd aga nägime, et hilinenud äh, saabus äh, need kaks liiget, kes äh, soovisid sõna juba kohtumise alguses, Andreas Sen EFD nimel, proua Andreasen, ja üks minut küsimuseks ja vastus kaks minutit härra Levandovskilt ja siis on võimalus lisaküsimuseks proua Andreasen. Allô Bien. Euh, merci, Monsieur le Président. Euh, je, euh... aitäh, härra esimees. vabandust, et hiljem saabusin, mul oli äh, probleeme Brüsselisse jõudmisega. ja minu küsimus on järgnev viimastel aastakümnetel vähemalt on Euroopa Liidu eh, eelarve, seda ei ole eh, täielikult ära kasutatud, iga finantsaasta lõpuks kümme, viisteist protsenti tavaliselt jääb kasutamata ja kuigi eh, seda põhjendatakse keeruka finantsmäärustikuga, see siiski näitab minu arust seda, et ei ole piisavalt analüüsi ja konsultatsiooni, mis eelneks eelarve koostamisele. ja need taotlused peaksid tulema liikmesriikidelt. see, et meil on keerukad reeglid, ei peaks äh, seda planeerimisprotsessi siiski äh, halvama. kuidas teie kavatsete eelarve planeerimistööd äh, korraldada järgnevatel aastatel? ja teine küsimus, mida arvate sellest, et Europarlamendil on võimalus suurendada kulutusi er-, erinevates eelarveridades? aitäh, härra Levandovski, palun! Thank you, Vera, uh, Vera uh, two uh, different issues, one suur tänu, siin on kaks erinevat küsimust. kõigepealt et äh, need kohustused äh, tuleb äh, täita ja et nad, et nad peaksid kuuluma ka ühe eelarveperioodi sisse kui nad seda ei eh, tee, siis eh, tulenevad sealt suur, tuleb sealt suur hulk eh, saja viiekümne miljardi suurune kogus täitmata kohustusi. ja kulukohustuste ja makseeraldiste vahe seetõttu ka suureneb. teine küsimus on kulutamata rahasummad, ehk siis kohustuste mittetäitmine see, nagu ma ütlesin, tähendab meie poliitika fiaskot, see ei ole isegi mitte öö, tavaline viga, vaid see, et öö, neid rahasid plaanipäraselt ei eraldata, tähendab, et öö, poliitika on läbi kukkunud. seda küsimust on nii parlamendis, komisjonis kui nõukogus korduvalt arutatud ja ainuke võimalus on üle vaadata finantsmäärustik ja muuta öö, protseduurid lihtsamaks. Te teate seda vast paremini kui, pareminigi kui mina. me peame moderniseerima finantsmäärustikku, et kulutamata rahasid oleks vähem ja bürokraatiat samuti. sellel aastal ei äh, suuda me arvatavasti paika panna äh, käesoleva aasta poliitikastrateegiat, äh, sest me alustame tööd niivõrd hilja. ja eelarveprojekt jõudis, sai, sai valmis ju palju varem kui poliitikastrateegia ning minu arvates on praegusel hetkel selle poliitikastrateegia väljatöötamiseks natukene liiga hilja aga eelarvestamine sõltub tõesti selle programmilise, programmi tsüklilisusest. suur tänu. The second part of the question was what do you think about the European Parliament in teine küsimus oli, mida te arvate sellest, et Euroopa Parlament soovib suurendada teatud eelarveridasid? parlamendi pädevus suureneb, nad on saanud kaasotsustusmenetluse osaks, aga parlament ei ole veel niivõrd võimas, et ühepoolselt äh, muuta eelarvet. Äh, mõlemad eelarvepädevad äh, institutsioonid peavad eelarve heaks kiitma. parlamendil võib olla küll lihtne lisarahasid leida, aga nõukogus, kus istuvad finantsministrid, tehakse oma arvutusi, nemad peavad ju välja tulema nende rahadega, seega rahandusministri vaatenurk on hoopis erinev öö, äh, öö, äh, sellest, milline on, millised on tegelikud rahavood Brüsseli ja liikmesriikide vahel. aga Äh, oluline on uue aluslepingu puhul see, et muutused, muutuseid ei saa läbi viia ühepoolselt. proua Vertmann, üks minut, palun. okei okay., dankeschön uh,, auch ich möchte mich suur tänu ka mina vabandan selle eest, et äh, hilinen siia koosolekule, see on seotud äh, ilmastikutingimustega. mul on kaks küsimust, esimene puudutab üleilmastumisfondi. me oleme, äh, äh, meie jaoks on oluline see, et vahendid kindlasti jõuaksid abivajajateni. ja kuidas me, Euroopa Liit omalt poolt saab seda kontrollida ja teine puudutab jätkumeetmeid, siin räägiti juba hoonete poliitikast mind äh, huvitaks, kuidas seda hoonete poliitikat äh, saaks äh, spetsiifilisemaks muuta. suur tänu ja härra Levandovski, palun. üleilmastumist ja hoonete poliitikat me juba mainisime, rääkisime sellest siin kuulamise, kuulamise ajal globaliseerumisfondi puhul me Äh, saame kontrolli äh, läbi viia, kuid siin tuleb ähm, muuta institutsioonide vahelist äh, lepingut ja, ja seda uuesti läbi arutada. ma hindan komisjoni pingutusi mis näeb, mis ta on teinud selle nimel, et äh, globaliseerimisfondi vahendeid saaks kasutada paremini ja lihtsamalt aastal kaks tuhat üheksa. ja siin on äh, läbi viidud lihtsustusi ning äh, seega võimaldab selle fondi paindlikumat kasutamist mis puudutab nüüd hoonete poliitikat, siis ähm, äh, peale Vatikani me oleme vist üks suuremaid kinnisvaraomanikke äh, Euroopas ning äh, me peame leidma sünergia, me peame rohkem kinnisvara ostma, mitte rentima ja paljud agentuurid äh, otsivad äh, sünergiat äh, Euroopa institutsioonide esindu-, esinduste vahel nii Euroopa Liidu liikmesriikides kui ka väljaspool Euroopat. ja ma juba ka, juba ka proua Holmastrile vastasin, et see on ka meie pikaajalise perspektiivi üheks põhipunktiks hoonete poliitika osas. suur tänu. Lennart Mänd, okei okay.. Euh, aitäh. nüüd annaksin sõna proua Kresslele. suur tänu. Äh, finantsmääruse äh, raportöörina ma äh, äh olen palju kogemusi saanud erinevate dokumentide koostamisega. minu küsimus on, et, et Äh, mis puudutab erinevaid äh, fonde, äh, siis kuidas kavatsetakse planeerida nende rahastamist ning te rääkisite juba, et soovite olla õiglane vahendaja, et kui õiglane te saate oma vahendaja rollis olla, kui te soovite välisteenistuse osas nii-öelda kiirmenetlust, kui me isegi täpselt ei tea, millised saavad olema selle välisteenistuse kulud? ja kuidas te üritate eh, parlamenti teha siin eh, ka eh, diskussioonides kaasosaliseks? ja kuidas teie omalt poolt üritate paremini kujundada seda teenistust, palun, härra Lewandowski. Inge Kressle on loomulikult autoriteet erinevate finantsmääruste muudatuste puhul. tänu teile oli parlament palju rohkem kaasatud kahe tuhande kuuenda aasta muudatustesse, kui formaalselt võimalik oli. nüüd on tegemist kaasotsustusmenetlusega tuleviku finantsmääruste osas siis. enne kuulamist soovitati mul vähemalt üks kord öelda, et, et ma ei ole valmis küsimusele vastama ning antud juhul ma ütleksingi nii. mis puudutab aga ausust vahendajaks olemisel, siis andke mulle vähemalt võimalus ja usaldage minu head tahet selles väga olulises aga mitte kõikehõlvavas eelarve küsimuses. see puudutab siis seda kiireloomulist lähenemist või vastupidist lähenemist? ma hoiatasin ka parunes Ashtonit, et et meil hakkab ajaga juba probleeme tulema. sest kui me soovime välisteenistust tööle saada aprilli lõpuks, peab asi toimuma kiireloomuliselt. kui aga vaadata parlamendi resolutsiooni, no resolutsiooni punkte seitseteist, siis ka seal öeldakse, et seda menetlust ei pea läbi viima äh, tavapärasel kombel, aga loomulikult mängite teiegi olulist rolli ja ma äh, kinnitan teile, et äh, teie nimegi mainitakse aruteludes kõige sagedamini. Ingeborg on selle vastusega täiesti rahul. László Surjan, palun. Én is elégedett vagyok a biztos jelölt úrnak például avval. Suur tänu. Ka mina olen äh, rahul volinikukandidaadi eh, kõne algusega, kui ta ütles, kui oluline on rääkida emakeeles ja ta rääkis ka eh, mitmekeelsusest. Euroopa Parlament kui üks pädev asutus eelarve osas eh, soovib ka näha, et meie läbiviidavad poliitikad oleksid peegeldatud eelarvetes. me teame, selliseid loosungeid nagu vabadus, julgeolek, majanduskasv, kliimamuutused ja nii edasi, aga ka sotsiaalteemad. kuid sotsiaalteemade osas on liikmesriikidel pädevus. paljud rubriigid Euroopa Liidu liik-, eelarves on alafinantseeritud. uued ülesanded saavad koormuseks äh, ühtekuuluvusfondile ja ka ja põllumajanduspoliitikale. kas teie näete mingit kava, kuidas äh, põllumajanduspoliitika kulutusi vähendada? Äh, kuigi Euroopa Liidu vajadused siin osas on väga suured. palun, härra Levandovski. Thank you uh,. Yes, this is your fresh. suur tänu. jah, see oli teie esimene kogemus kahe tuhande kümnenda aasta eelarve arutamise üle, millised on siis marginaalid ja millised on võimalused? Teie äh, toetate loomulikult ka mitmekeelsust, ma isegi proovisin alguses poola keeles rääkida, aga ma toetan ka paremat suhtlust ja ma arvan, et koos tõlkega oleks me alles viieteistkümnenda, kuueteistkümnenda küsimuse juures. loomulikult sooviksin ma kõiki keeli kohelda võrdselt te ka teate, kuna te olete raportöör, et peamiseks päästerõngaks välja arvatud äh, vi-, viienda rubriigi kõrval saa-, peaks olema ÜPP, mis puudutab majandustaastuskava rahastamist. see on ju kahe tuhande kümnenda aasta eelarve peamiseks prioriteediks. aga peale otsemaksete äh, on ka äh, vähem nähtavaid rahastamisvõimalusi läbi erinevate fondide. näiteks see piimafondi küsimus, millega parlament samuti aktiivselt tegeles, oli hea näide. olukord oli öö, äh, kriitiline kahe tuhande kümnenda aasta äh, eelarve üle läbirääkimistel. seega ma oleksin ettevaatlik, kui me räägime siin põllumajanduse rahastamise vähendamisest, sest Äh, osaliselt tulenes see vähenemi-, vähenemine turule sekkumisest, sest, äh, ja seda ma ei mõista, sest see on, äh, see, sest see põllumajanduse olukord on praegu traditsioonilistest turu toimimise teooriatest väga kaugel. Sidonia Jedevska. nüüd Sidonia Jedevska. Pytanie dotyczy budżetów wspólnot na suur tänu. mind huvitaks ühenduse eelarve aastaks kaks tuhat üksteist. mina sooviksin teada, millised on väljakutsed järgmise aasta jaoks. ma näen loomulikult, et siin on väljakutseid menetluslikus plaanis ja aasta kaks tuhat üksteist saab olema esimeseks ähm, eelarveks, ähm, mis, mille aluseks on Lissaboni leping. see on äärmiselt oluline aspekt, aga ma arvan, et oluline on ka see, kuidas Euroopa Liit et ähm, rahastab ka välistegevust, julgeolekupoliitikat, samuti ka energiapoliitikat. kuidas Euroopa Liit tagab selle, et äh, ühtekuuluvuspoliitikat äh, ja ühtekuuluvusfonde kasutatakse tõhusalt ja mida tähendab kaks tuhat üksteist aasta eelarve Euroopa Liidu institutsioonide ähm, kaastöötajate ametnike jaoks ja milline peaks olema see eelarve äh, mustand nii-öelda. ja see äh, esialgne eelarve tuleb juba teie juhtimisel. suur tänu ja härra Levanovski, palun. Let's, let's stick to this language that is enabling perhaps one more question. minu poolt, mina tegelen menetluskorraga me ei ole loomulikult äh, eelarve, esialgse eelarve projekti puhul valmis, äh, menetlus seda ei luba, et seda äh, kõik tõlgitakse. aprillis aprillis on aga äh, vaja vastu võtta otsus, et eelarvestamise osas Lissaboni protseduur sujuvalt läheks. teine küsimus on äh, eelarve sisu. välispoliitika osas öö, äh, nagu te teate, eraldati veel äh, seitsekümmend viis miljonit äh, Kosovole kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks. Äh, ja me peame leidma veel viiskümmend miljonit vähemalt kliimamuutustele, siis on Kopernikus veel ja ka teiste programmidega on veel probleeme see on siis, selline on siis see esialgne eelarveprojekt, mille kallal praegu töötatakse. aga peamiseks probleemiks on jah, loomu-, kõigepealt see menetluskord, siis öö, öö, võetakse vastu otsus, mis öö, deklaratsioonist muutub siis tõeliseks Euroopa Liidu õigusaktiks ma tõin siin välja ainult paar palju, nendest paljudest väljakutsetest, mis on meil sisulise poole pealt veel ees. ja mis, ma kohe lõpetan. ja mis puudutab reserve, siis ka reservid suure muudatusena langevad kaasotsustusmenetluse alla, et te teaksite. Siim? Merci Sidonia. Alors euh,, nous arrivons. aitäh, Sidonia. nüüd oleme jõudnud kõnelejate, registreerunud kõnelejate nimekirja lõppu. sooviksin tänada kolleege. rahvapartei ning Sotsiaaldemokraatide fraktsioonil on õigus veel üheks minutiks, nii et siis üks lisaküsimus, millele härra Lendovski saab üheminutise vastuse esitada. nüüd äh, Ehm, härra Voogel, palun. Uh, uh, aitäh, esimees, uh, ennem räägiti kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast ja ühtekuuluvuspoliitikast, kuidas te veenate oma kolleegi eelarve peadirektoraadist, et nad ei peaks uuesti nii-öelda renatsionaliseeruma, natsionaliseerima, natsionaliseerima ühtekuuluvuspoliitikat, äh, kindlasti need eelarveküsimused saavad olema olulised. Äh, seda just praeguse finantsperspektiivi kontekstis. nii et siin ei ole tegemist mitte ainult üldise eelarvega ja nende lagedega või piirmääradega, vaid äh, ka nende radikaalsete muudatustega, mis on siin ette näha. Je vous remercie, Monsieur Lewandowski aitäh, härra Levandovski! And... nüüd me peaksime siin rääkima sellest nii-öelda ebapaberist ja mitte eksisteerivast dokumendist. proua Hübner, president Barroso, meil on mitmeid dokumente, kirjavahetus ka praegu ametist lahkuva voliniku avaldused ma mõistan neid argumente, kuid kui me soovime, et äh, oleks prioritiseeritud ühtekuuluvuspoliitika meil, siis on seda lihtsam teha ülevalt alla, mitte alt üles. kuid äh, see ei ole minu argumendiks sugugi mitte. ma olen selle lähenemise, ma ei ole nõus selle lähenemisega ja keegi ei äh, räägi ka praegusest mõistast, mõistatuslikust äh, mitteeksisteerivast dokumendist tegelikult. härra Lavia, üks minut ja vastuseks üks minut äh, ja härra Haglundil samuti üks minut. härra Levandovski, just kuulsime et ei ole justkui teadlikud sellest äh, mitteametlikust dokumendist äh,. see on ju doku-, komisjoni ametliku dokumendina komisjonist välja läinud ja keegi ei taha samas tunnistada autorlust. nii et selle sisu ei ole siis arvatavasti midagi, millega te nõustuksite, kuid kuulamise käigus oleme kuulnud selles vastu, et te olete selle vastu, et renatsionaliseeritaks äh, ühtne põllumajanduspoliitika. seetõttu ma oletan, et äh, ÜPP endiselt saab olema väga oluliseks osaks äh, Euroopa Liidu eelarvest. ja eeldan seda, arvestades teie eelnevaid vastuseid, et peaks jätkama rahastust praegu, senisel tasandil, tasemel. Oh, nüüd üks äh, kiire kommentaar, mis puudutab ühtekuuluvust, see on tõepoolest minu jaoks äh, mitteametlik dokument. mis puudutab äh, põllumajandust, siis äh, see on juba midagi, mis on äh, tehtud, see oli äh, Schröderi ja Chiraki vaheline kokkulepe äh, ja samuti see, et kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastaks peaks ÜPP äh, osakaal eelarves kolmekümne viiele protsendile langema. nüüd äh, ühtekuuluvus ja põllumajanduspoliitika, nende ühtne äh, kaal, me peame arvesse võtma ka poliitilist reaalsust ja Ähm, põllumajandusministrite kokkuleppeid. nii et arvatavasti sellelegi järgneb taotlus suurendada eelarverida. üks minut. Chairman, thank you for your flexibility concerning the suur tänu, et äh, te ka minul ikkagi äh, sõna andsite. härra Levandovski, äh, küsiksin teadus- Äh, ja arengu raamprogrammi kohta. ja seitsmendale programmile hinnangu andmise kohta, mis peaks varsti valmima. niisiis, milline oleks teie jaoks kõige parem ajakava äh, vahearuande koostamiseks äh, raamprogrammile? kuidas see peaks toimuma? ühelt poolt on see tõsine küsimus. sest äh, kaheksakümmend miljon, miljonit on ju eraldatud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, aga äh, meil on siin palju bürokraatiat, probleeme äh, ka sellega, et raha tegelikult jõuab alguspunkti tagasi. seega minu arvates tuleks võimaldada kasusaajatel ka rahu, raha kätte saada. minu arvates ei ole aga tegemist tohutu suure pro-, probleemiga, komisjoni ettepanekus vähendati rubriigi üks A kahekümne protsendi võrra pärast nõukoguga läbirääkimisi, aga küsimus minu arvates tõesti ei ole rahasummade suuruses, vaid äh, nende kättesaadavuses. Äh, vähendatakse summasid äh, tegelikult ikkagi lõpuks sellepärast, et me olemasolevasid rahasid korralikult ära ei kasuta. suur tänu, järele on jäänud ainult kolm minutit, et seda saali kasutada ma nüüd äh, tänaksin äh, volinikukandidaati selle kohtumise eest, äh, tõepoolest ta tõestas enda tõsiseltvõetavust ja oma pädevust, vastas väga täpselt kõigile küsimustele ja väga kannatlikult. ja see on midagi, mida kõik liikmed kõrgelt hindavad. tänaksin samuti kõik kõiki eelarvekomisjoni liikmeid ning seotud komisjonide liikmeid, et nad kinni pika-, pidasid äh, meie töökorrast ning kõneajast. härra Levanovski, me, meie tunded teid äh, siin vastu võttes olid äh, vastuolulised, ühelt poolt me oleme äh, muidugi armukadedad veidi, kuna oleksime eelistanud teid meie keskel, kuid loodame samas ka, et äh, meie hulgas on neid, kes ühel päeval teie eeskuju jälgivad, järgivad. Äh, see, mis meid hämmastab tänases äh, mõttevahetuses, on see, et äh, me oleme kogu süsteemi muutmas. Need küsimused, mis teile esitati, esitati kellelegi, kes oleks võinud olla kandidaadiks ka põllumajandusvoliniku kohale või siis teadus- ning arendustegevuse voliniku või transpordivoliniku kohale. mis siis tegelikult tähendab seda, et Lissaboni leping näeb ette selle, et eelarve volinik peab volinike kolleegiumis olema väga olulise poliitilise rolli mängija, nii nagu rahandusminister on riikide valitsuses. siiani pole see niimoodi olnud Euroopa Komisjonis, kuid nüüd nii see peaks olema. me oleme teadlikud sellest, te mainisite seda, et me peame arvesse võtma poliitilist konteksti ning olema realistlikud. kui Euroopa Liidus oleme ainult realistid, siis ei toimu mitte midagi. Jean Monnet kasutas väga head väljendit, me peame arvesse võtma fakte, kuid äh, mitte muutuma fatalistideks. siin ei ole, Euroopa Liidus ei tohi olla fatalismi ja just äh, tänane mõttevahetus näitab seda, et äh, meil on väga palju ühiseid seisukohti ja me soovime täielikult kasutada kõiki neid uusi pädevusi, mida Lissaboni leping annab, võttes muidugi arvesse ka poliitilist olukorda Euroopa Liidus, kogu maailmas, arvesse võttes ka majanduslikku olukorda, kuid samas ei tohi me laskuda fatalismi. aitäh, härra Levandovskile, soovin teile kõike head!